neljateistkümnes veebruar, kolmteist kuni neliteist aprill, üheksateist kuni kakskümmend aprill ja teine mai. Eh, need protokollid on kõik laiali saadetud, ma eeldan, et eh, vastuväiteid ei ole ja sellega on need ka kinnitatud. Eh, ja suur aitäh! jätan siis juhataja teadnanded vahele ning tervitan Mario Draagit siin meie komisjonis. meie avalik kuulamine toimub Euroopa Parlamendi kodukorra artikli sada üheksa alusel ning äh, vastab äh, menetlusele ähm, äh, vastab menetlusele, mis on ära toodud artiklis kakssada kaheksakümmend kolm Euroopa Liidu funktsioneerimise lepingust. ma tahaksin teile öelda, et esimesed kaks tundi on pühendatud kuulamisest Keskpanga küsimustele Äh, see puudutab siis Euroopa Keskpanga presidendi rolli ning äh, pärast seda tuleb veel kolmkümmend minutit äh, kuulamist, mis on eraldiseisev osa ja selle kolmekümne minuti jooksul räägime me Euroopa Keskpangast kui sellisest ärge siis neid küsimusi küsige esimese kahe tunni jooksul, sest Äh, vabandust, ähm, äh, hiljem räägime Euroopa Süsteemse Riski Hindamise Ameti küsimustest äh, ja nüüd äh, peale tervitust äh, saab sõna härra Draghi, ta saab sõna kümneks minutiks ning äh, siis pärast seda toimub küsimuste-vastuste voor Keskpanga küsimustes, siis küsimuste-vastuste voor Euroopa Süsteemse Riskihindamise Ameti küsimuses ja pärast seda saab härra Draghi veel sõna kokkuvõtvaks sõnavõtuks ja sellega lõpeb meie ametlik osa suur aitäh teile kõigile ning Maarja, kui te olete valmis, siis on sõna teil. Thank you aitäh! lugupeetud eesistuja, lugupeetud daamid ja härrad! mul on täna väga hea meel siin teie juures äh, viibida <clears throat> ning kõigepealt sooviksin ma tänada äh, eesistujat proua Sharon Bowlesi ning kõigi selle komisjoni liikmeid, kes andsid mulle võimaluse äh, võtta sõna Euroopa Majandus- ja Rahandusühenduse kohta ning meie suurte eesseisvate probleemide kohta ma kandideerin Euroopa Keskpanga juhi kohale, sest ma olen täiesti kindel selles, et Euroopa Majandus- ja Rahandusühendus nagu ka euro on äh, tõeline elulugu, mida tuleb kindlasti säilitada kõigi meie kaaskodanike huvides. mitte ükski hiljutine äh, sündmus ega ka mitte ma-, ülemaailmne majanduskriis ei saa küsimärgi alla selle edulugu seada minu äh, vanaisa, minu äh, prantsuse keel on liialt äh, roostes, et prantsuse keeles jätkata, jätkan inglise keeles. aitäh! Äh, liigume kohe edasi nüüd küsimuste juurde ja esimese küsimuse esitab Rahvapartei nimel äh, Jean-Paul Gauzes. suur tänu teile! tere tulemast meie komisjoni. me hakkame teid siin kiusama suur tänu. nii et tere tulemast teile. me hakkame nüüd teid, nagu öeldud, kiusama igasuguste küsimustega ning kui lubate, siis ma ei hakka nüüd hirmus keeruliste küsimust, sõnadega oma küsimusi esitama, sest vastused on niikuinii väga keerulised. Saksa rahandusminister härra Schäuble eh, nõuab Kreeka võla tagasimaksmist juhul, kui uus päästeplaan esitatakse ning eralaenud eh, peaks sellest osa moodustama. ning eh, mida te arvate, Kreeka eh, Euro, nagu te teate, Euroopa riigid on ümber, võla ümberstruktureerimise vastu, sest nad kardavad, kuidas see võib mõjutada turgusid ja see puudutab ka seda, kuidas see mõjutab teisi raskustes riike Eurotsoonis ning Euroopa eh, Komisjon eh, toetab eh, Ateena poolset vabatahtlikkust selles valdkonnas, mis peaks vastama ühtlasi selgetele tingimustele ning minu küsimus oleks siis järgmine. kui teie oleksite Euroopa Keskpanga president, milline oleks teie seisukoht ja miks? suur aitäh, härra Kauses ma arvan, et tegemist on tänase päeva väga olulise küsimusega. ma tahaksin öelda, et nagu te teate, siis Euroopa Keskpank on väljendanud selget seisukohta selles küsimuses ja mina jagan seda seisukohta. ma tsiteerin seda. Euroopa Keskpank ei poolda äh, ümberstruktureerimist äh, või turuväärtuse allahindlust ähm,. Ähm, me äh, tahame, et välditaks äh, ähm, äh, valikulist võlgade mitte tagasimaksmist või ma-, mitte tagasimaksmist üldiselt praegune olukord on selline, et üsna tõenäoline on see, et kui võldu, võlgu tagasi ei maksta, siis puudused kaaluvad üles hüved ja võlgade tagasimaksmisest keeldumis, et äh, ei saa võtta lahendusena äh, riiki äh, võlakriisile. ma tahan ühe asja selgelt välja öelda. kõigepealt see, mida tähendab endast võla mitte tagasimaksmist, see tähendab seda, et kaks asja jääb lahenduseta, kõigepealt defitsiit jääb alles ja seda tuleb finantseerida ka pärast seda, kui võlga tagasi ei maksta. see tähendab seda, et rahastusallikad tuleb ikkagi leida Need inimesed, kes äh, pooldavad äh, mitte tagasimaksmist, äh, peavad olema valmis pärast võla nii-öelda kustutamist siis veelgi rohkem investeerima. lisaks puudutab siin asi pankasid. koduriigi pangad on riigivõla suurimad hoidjad ning kui laenu tagasi ei maksta või kasutatakse turuväärtuse allahindlust, siis nemad kaotavad kapitalis ja väga sageli ja tõenäoliselt äh, kaotavad nad oma kapitali täielikult. see tähendab seda, et äh, tuleb kasutada veelgi rohkem äh, raha selleks, et koduriigi pankasid rekapitaliseerida. ja ma arvan, et peab olema selge see, et kui veelgi rohkem raha ei investeerita Äh, ning kui pärast laenu tagasimaksmisest keeldumist ei tagata äh, pankade kohustuse täitmist, äh, siis see laenu tagasimaksmisest keeldumine on väga keeruline protsess ja seetõttu tundub, et kulud kaaluvad üles hüved siin puhul. ja me teame, kuidas ettevõtte pankrotiga to toime tulla ja me oleme näinud ka seda, kuidas pankade maksevõimetusega tegeleda ja ma ei ole päris kindel, kas me sajaprotsendiliselt eh, suurte pankade puhul selle õppetunni oleme saanud. Ähm, me, me peame olema pragmaatilised, me peame vaatama, milline on olukord ja nagu ma ütlesin, siis eh, üsna tõenäoline on see, et kulud on siin suuremad kui asja hüved. kas me oleme eh, teadlikud sellest, Äh, mida äh, see äh, laenu mittetagasimaksmine endaga kõik kaasa toob? on veel üks küsimus, veel üks dimensioon, mis puudutab mittetagasimaksmist kui me räägime tänasest päevast ja mitte tagasimaksmisest kümme-viisteist aastat tagasi, ehk siis me räägime siin vahetustehingutest. kui laenu tagasi ei maksta ja see on käsitletav krediiditehinguna või sündmusena, siis me peame vaatama, kes siin vahetustehingus osalevad me peame vaatama, kes on taganud äh, laenusid äh, sellele riigile, kes laenu tagasi ei maksa. ja see võib endaga kaasa tuua äh, ahela sündmustest me peame enne, kui midagi teeme, veelgi rohkem informatsiooni sellise olukorra kohta koguma ja teiseks ma tahaksin öelda, kas mul on veel üks äh, minut aega või on mul aeg läbi? tundub, et mul on aeg läbi. Äh, kui keegi veel äh, seda küsimust küsib, siis ma räägin sellest ka pikemalt. ei, teil on veel minut aega kõneaega, ütleb proua esimees. suur aitäh, ütleb härra Draagi. ja on veel üks asi, mis minu jaoks on väga oluline me rõhutame liigselt äh, seda ümberkorraldamise küsimust või mitte tagasimaksmist, aga kui vaadata seda, mida ümberkorraldamine või mitte tagasimaksmine endast kujutab, äh, siis äh, see tähendab riigi finantseerimist, aga miks me ei küsi teist küsimust, miks me ei küsi ähm, seda, mida oleks pidanud kõigepealt tegema minul on isiklik kogemus, üheksakümnendatel aastatel Itaalia oli äh, hullemas olukorras, kui äh, Iirimaa, äh, Portugal või Kreeka praegu on. ja meil oli äh, mm, äh, inflatsioon väga kõrge, võlamäärad olid väga suured ja IMF-i mehhanisme, muid mehhanisme ei olnud paigas. meie pidime igal kuul väljastama võlakirju Äh, sellises mahus äh, ja seda kolme aasta jooksul, äh, mis oli kolm korda seda, see, mida Kreekalt oodatakse. üheksakümne teisel aastal valitsus Itaalia panga soovitusel lükkas käima programmi, Ähm, mis äh, tundus usaldusväärne turgudele ja äh, usalduse taastamine võttis aega päris kaua, aga mulle tundub, et me suutsime selle saavutada. meil, ma tahan rõhutada veel kord, ei olnud mitte mingisugust välist mehhanismi, mis meid aitaks ja äh, üheksakümne viiendal aastal oli kursivahe ikkagi veel üle seitsmesaja punkti. olukord oli väga keeruline ja äh, struktuursed reformid on samuti väga olulised, äh, sest kui struktuurseid reforme ellu ei viida, siis äh, muud positiivsed sammud ei saavuta edu. ja pärast üheksakümne teist aastast, aastat palk palgad vähenesid äh, reaalnäitajates ning äh, üheksakümne viiendal aastal äh, oli kursivahe endiselt veel seitsesada punkti näiteks Saksamaaga, mis oli väga heas olukorras. ma tahan öelda seda, et praegusel hetkel on tingimused palju paremad, kui üheksakümnendatel meil olid ja ma arvan, et me peame tegutsema, me peame kuludest teadlikud olema, kui me midagi ette võtame ja samas me peame uskuma seda, et midagi on võimalik ära teha, aitäh. suur aitäh, järgmisena saab sõna proua Anni Podimata Sotsiaaldemokraatide, Demokraatide fraktsiooni nimel. suur aitäh, ma räägin kreeka keeles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 tahaksin laiendada härra Kausesi poolt esitatud küsimust. kui ma teist äh, õigesti nüüd aru sain, siis äh, jätsite te endale manööverdusruumi ja ütlesite, et Euroopa Keskpank ja teie, kui te oleksite Keskpanga president, siis äh, te jätkaksite samasuunalist poliitikat. teiste sõnadega, kategoorilist ei te ümberkorraldustele ei ütleks, liit eh, Eurotsooni riigile, välja arvatud juhul, kui see on vabatahtlik. mida see ei mm, nüüd eh, hõlmab, kas see hõlmab ka vabatahtlikku eh, ehm, võlakirjade asendamist uutega või laenu mm, tähtaja pikendamist Ehm, millised on senised tegevused, kas need on vabatahtlikud või mittevabatahtlikud äh, ümberkorraldused? kas äh, see kõik sõltub krediidireitingu äh, agentuuride tõlgendusest? ja küsiksin ka veel ühe veidi laiema haardelise poliitilise küsimuse, mis meie jaoks on väga oluline seoses Euroopa Keskpangaga kui ümberkorraldumine, korraldamine toimub, eh, siis eh, kas eh, siis olukord oleks hullem kui Lehman Brothersi kokkukukkumise puhul? ning kas te pooldate maksusta-, kas teie pooldate Euroopa tasandil finants mm, tehingute maksustamist, võttes arvesse kulusid kodanikele, siis kas teie arvate, et kas äh, Ähm, finantssektor peaks võtma endale vastutuse kriisi eest äh, ja kuidas neid vastutusele võtta, aitäh! aitäh! Kalde nimel Euroopa Parlamenti. Te astute ametisse väga keerulisel ajahetkel ning äh, päevaküsimuse esitas juba härra Kuzesi ära ning äh, mina sooviksin küsida teie käest kommunikatsioonisõja kohta. ma arvan, et me kõik äh, oleme kindlad selles, et te olete väga tehniliselt väga kompetentne. mul on väga hea meel ka selle üle, et teie ametisse nimetamine saab olema Euroopa vaimu triumfiks üle riiklike eelarvamuste, kuid eh, samas eh, teid üritati germaniseerida, Saksa pressis öeldi, et te olete selline traditsiooniline eh, itaallane, samas te toetate saksapäraselt stabiilsust, nagu seda teeb ka Bundesbank ning meie soovime, soovime sellist presidenti, kes oleks nii-öelda puhvriks lõuna ja põhja vahel, nii et kuidas te kavatsete kommunikatsiooniküsimused lahendada, sest äh, nõukogu poole pealt kõlab tõeline kakofoonia. Teie olete aga siis see, see eh, esindusisik Euroopa kodanike jaoks, nii et eh, mida te kavatsete teha selleks, et eh, parandada kommunikatsioonisüsteemi, Jean-Claude Trichet tegi juba palju ära, kuidas te kavatsete parandada oma suhtlemist avalikkusega? Well, thank you, thank you. And to say that I, I cherish price stability. ma hindan hindade stabiilsust. Äh, ja ma hindan äh, seda sellise inimesena, kellel äh, nooruspõlves ei olnud hindade stabiilsust koduriigis, ma räägin siis seitsmekümnendatest, kus inflatsioon oli Itaalias kõrge. I say this because I went through Äh, ja ma ütlesin seda sellepärast, et ma olin üheksakümnendatel aastatel äh, Itaalias, kui valitsesid ka sellised tingimused, mida ma just kirjeldasin. nii et, et ei saa öelda, et ma oleksin tundetu selle suhtes, mida teised läbi elavad, aga äh, asi, asjal on laiem taust, see puudutab Keskpanga mandaati ja äh, mandaat ütleb, et tuleb tagada keskpikas perspektiivis hindade stabiilsus kogu Eurotsoonis nii et, et äh, tegemist ei ole millegagi, mis äh, sõltub liikmesriikide majandustingimustest, eelistustest või prioriteetidest. Äh, minu jaoks on väga selge see, et mina olen aruandekohustuslik kõigi Euroopa kodanike ees ja teie ees ja mitte ainult ühe riigi kodanike eest, aga loomulikult on Äh, väga raske Jean-Claude Trichet jälgedes käia, tema on olnud väga edukas, aitäh! Uh... suur aitäh ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna Kay Swinburne. suur aitäh ja härra Draghi, tere tulemast! Eh, härra Juncker, Eurotsooni president, eh, eelmisel nädalal Strasbourgis EKONi komisjoni kohtumisel ütles, et tema eelistaks, et eh, keskpank saaks valuuta juhtimist ka mõjutada, võttes arvesse seda, et euro tugevus kahjustab nõrgemate Eurotsooni riikide majanduskasvu võimalusi, siis kas teie tahaksite sellist rolli keskpangale äh, ja kui seda teile pakutakse aluslepingute muudatuste läbi, siis kas teile see meeldiks ja kui ei, siis miks? suur aitäh, proua äh, Sundberg selle küsimuse eest, see ei ole üldsegi mitte lihtne küsimus ma olen juba mitmel korral öelnud, et äh, Euroopa Keskpanga peamiseks mandaadiks on tagada kesk-, pikas perspektiivis hindade stabiilsus. ja ma arvan, et see peakski olema peamiseks juhtpõhimõtteks äh, keskpanga tegevuses. teiste sõnadega öelduna äh, ei vastaks äh, see mandaadile äh, ega oleks ka hea mõte äh, rahapoliitikat teha äh, valuuta vahetuskursi eesmärkidega. Äh, USA-s seda ei tehta ning äh, Eurotsoonis seda ei tehta samuti, ka meie ei tee seda, me ei ole seda kunagi teinud ka. see tähendab seda, et see paneks ohtu hinna stabiilsuse eesmärgi tagamise ja seetõttu praegusel hetkel ma niimoodi vastangi meile kellelegi ei meeldi vahetuskursside volatiilsus, meile ei meeldi, et äh, välisturgudelt äh, tuleb meile ebastabiilsust, aga meie eesmärk on tagada ülemaailmselt äh, see, et me ei laseks esile kerkida suurtel jooksevkonto puudujääkidel Eh, mis tooksid omakorda kaasa üleilmse ebastabiilsuse. Eh, eh, seda tuleks vältida. aitäh. suur aitäh ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna härra Pascal Canfin. suur aitäh ja tere pealelõunat. võib-olla te tahate ka kõrvaklappe kasutada? niisiis, ma esitan oma küsimuse, et äh, ma küsiksin midagi, mida ei ole veel küsitud. Te ei maininud seda ka oma sissejuhatavas sõnavõtus Goldman Sachsi nimelt. Äh, oma sissejuhatavas sõnavõtus te rääkisite Itaalia pangast ja Euroopa Keskpangast ning ei maininud Goldman Sachsi ähm, ähm, Te äh, olete teadlikud Kreeka ja Goldman Sachsi vahelistest kokkulepetest, lepetest. Äh, ma ei taha äh, küsimuse alla seada teie häid kavatsusi, aga ma arvan, et Euroopa kodanikud peavad saama Euroopa Keskpanga tulevast presidenti täielikult usaldada ja seetõttu on meil vaja selgitusi selles küsimuses sest teie olete praeguseni öelnud ainult seda, et teie südametunnistuse käed on puhtad aga probleem on selles, et Kreeka ja Goldman Sachsi vaheline lepe kahe tuhandendal aastal mõjutas ka kahe tuhande teist aastat ning teie olite vastu sellele, et Goldman Sachsi teenuseid müüdaks teistele Euroopa äh, riigikassadele. kahe tuhande teisel aastal olite te tegevdirektor ja Te kindlasti teate, et see äh, lepe äh, sõlmiti, isegi kui see, kui te ise selle taga ei olnud. mida te täna võite selle kohta meile öelda? Äh, lisaks sellele, mis pressiteates öeldi, nimelt, et teie ei ole sellega üldsegi seotud. mina arvan, et päris nii see asi ei ole, aitäh. kui te juba teate, et see nii ei ole, siis miks te selle küsimuse esitasite üldse? aga ma vastan sellelegi, sellele küsimusele sellegipoolest. ma arvan, et tegemist on olulise küsimusega ja ma tänan teid selle küsimuse eest. Äh, ma loodan, et minu vastus äh, rahustab teid. ma arvan, et ääretult oluline on mitte ainult käituda ähm, hästi, vaid äh, et sinu käitumist ka nähakse hästi ähm, ma tahaksin nüüd kasutada oma kõneaega äh, selle teema lahti seletamiseks. minu töö Goldman Sachsis ähm, äh, Goldman Sachs ja Kreeka valitsuse vahelised lepped äh, toimusid enne seda, kui mina Goldman Sachsiga liitusin. ma olen seda korduvalt öelnud. teiseks, mina ei ole äh, seotud nende lepetega ja kolmandaks, ma arvan, et äh, teie äh, informatsioon ei ole õige. mina äh, ei vastutanud valitsustele äh, müügi eest, mina tegin tegelikult tööd äh, erasektoriga ja vaatamata sellele, et Goldman Sachs tahtis, et ma teeksin valitsussektoriga tööd, kui, kui mind palgati, aga mina ütlesin, et mina ei taha töötada avaliku sektoriga ma ei ole sellest huvitatud. kahe tuhande viiendal aastal minu töö Goldman Sachsis äh, lõppes ja mul paluti äh, äh, anda nõu avaliku sektori vallas ja seda ma veidi ka tegin, aga konkreetset tulemust sellel ei olnud ja nii asjad ongi. mina ei teadnud sellistest asjadest midagi, mida te väitsite ja hiljem ei ole ma ka midagi sellist teinud. Te võite kelle iganes käest seda küsida. aga siin on veel üks dimensioon alati võib öelda, et äh, jah, te olete investeerimispankuritega koos töötanud ja äh, te olete pankadele väga lähedal seisev. kas teil võib olla huvide konflikt? Äh, selles küsimuses, kuidas te pankadega tegelete, ma arvan, et Itaalia panga järelevalvena oleme kuus aastat tööd teinud ning see, kuus aastat tööd teinud ning see on näidanud, et nii see asi, asi ei ole. tegelikult äh, Äh, Itaalia panga järelevalvetegevus äh, ning muudatused, mis aset leidsid, äh, näitasid seda, et Itaalia pankadel tegelikult kriisi ajal probleeme ei olnud. Itaalia ja Kanada, üle kogu maailma olid riigid, kes olid sellises olukorras. Te võite Itaalia pankurite käest küsida, aga samas võib ju öelda, et äh, ma ju juhtisin ka SFB-d, kas see oli liiga mm, leebe pankadega suheldes? ma tahan öelda äh, seda, mida äh, see institutsioon on kriisiga seoses öelnud. kahe tuhande teisel aastal ma äh, koostasin ühe dokumendi ja ma võin teile ka viitata sellele dokumendile, kus on ära toodud väga palju hoiatusi härra Mertoni ja Džabatiga ma tegin koostööd selles dokumendis see dokument analüüsib äh, konkreetseid olukordi, äh, milles äh, ette nähtamatud riskid võivad esile kerkida, me keskendume esmajoones tagatistele, mida valitsus annavad pankadele ja teistele finantsasutustele, mis võivad lõppeda akumuleerumisega riskide osas, mis väljenduvad riigieelarve bilansis Äh, ja nii see asi siin jätkub ja mm, mina leian, et SIFist äh, alustatakse siin äh, esimest korda olulisel määral. ja FSB ähm, hoiatas kõiki tuleva ohu eest ning kui Goldman Sachsi minu arvates ei mõjutanud Goldman Sachsi töö seda kõike absoluutselt FSB-s eh, mis puudutab pankade regulatsiooni, siis eh, ärge unustage, et aprillikuus aastal kaks tuhat kaheksa äh, äh, äh, eh, reageeris FSB kriisile ainsana raportiga, kus olid ära toodud seitsekümmend seitse punkti. meil oli Basel kolm, meil oli SIFis alane arutelu äh,, Ehm, aga neid teemasid me arutame hiljem, ma loodan, et ma oma vastusega veensin teid, aitäh! suur aitäh, te vastasite väga elegantselt ja nüüd kuue fraktsiooni nimel saab sõna härra Klute. suur tänu teile! suur aitäh, härra Draghi! härra Draghi, auch äh, härra Draghi, tere päevast! nüüd äh, jätkuks küsimusele, millele esitasite äh, osalise vastuse, tahaksin teil veel esitada lisaküsimuse, kuid üheski Saksamaal kirjutatud artiklis ei kahtle keegi teie tehnilistes võimetes, teid hinnatakse väga kõrgelt. nii et tehniliselt ei ole mm, ainsatki kahtlust teie ametisse sobivuse üle kuid äh, küsimuse all on siiski Kreeka küsimus ja Goldman Sachsi küsimus ja äh, äh, nendevahelised lepingud. see tähendab seda, et te olete tegutsenud pisut küsitavas kontekstis ja nagu Saksa nagu Saksa ajaleht ütles, siin on väike murehetk meie jaoks Te teate, mis toimub Kreekas, mis toimub Hispaanias, väga paljud on mures, väga palju on ähm, avaldanud oma pahameelt, nii et äh, te peate, äh, kui te tahate meie äh, Kreeka olukorda lahendada, te peate olema äh, väga aus ja järjekindel. minu meelest Goldman Sachsi äh, juhtum tekitab teie äh, teie usaldusväärsuses kergeid küsimusi, kuidas te tahate oma usaldusväärsust taastada selles valdkonnas um,? We... ma arvan, et vastus, mille ma juba varem andsin, on vastus ka teie küsimusele. ma arvan, et um, Äh, et ma ütlesin, et ma tege-, tegutsesin ausalt ja olin erapooletu. Äh, ja inimesed nägid, et ma tegutsesin tõesti äh, ausalt, kui ma Goldman Sachsis töötasin. ma arvan, et ma olen esitanud piisavalt tõendeid selle kohta, et minu töö erasektoris ja selles konkreetses pangas ei põhjustanud mingeid äh, eelarvamusi või mingit soosingut äh, kodu, koduriigi pankade osas, äh, nende pankade osas, mille eest mina vastutasin ja ei saa öelda, et ma oleksin asjasse suhtunud kergelt, ma suhtusin asjasse väga tõsiselt ja äh, Itaalias me arvame, et niimoodi just äh, järelevalve peabki toimima, see peab olema sõltumatu valitsusest ja teistest võimuorganitest, see peab olema vastutustundlik äh, ja, ja järelevalve peab olema tihe oma avalikes sõnavõttudes ähm, olen ma andnud piisavalt tõendeid ähm, nende riskide kohta, mis olid kuhjumas, ma tegin, ma ütlesin seda kui ähm, äh, äh, panga juht, aga, ja kui finantsstabiilsusnõukogu juht aga niipea, kui ma ütlesin, et niipea, kui meil on äh, ülemaailmne järelevalve, siis ma kasutas, siis ma kasutasin ka seda süsteemi niimoodi, mis võimaldaks luua tuleviku jaoks äh, vastupidavamat süsteemi. nii et, et ma ei tea, mida, mida rohkemat saaks teha, et teie küsimusele vastata. ma arvan, et see on iseenesest juba vastus, aitäh. aitäh ja nüüd äh, EFT fraktsiooni nimel härra Borghezio. Eh, eh, suur tänu teile, lugupeetud äh, härra Draghi. ma arvan, et kaks viimast küsimust tõstatasid teema, mis minu meelest on tegelikult veel laiem. ehk siis Goldman Sachsi küsimus on minu meelest osa, seotud põhjendatud muredega, sest paljud äh, kes me siin oleme, osalesime kriisikomisjoni töös ning eh, selle esimees Angeli meenutas meile seda, kui ohtlik on ähm, pangade erivaatidega spekuleerimine ning eh, need on äh, aluseks uue võimaliku eh, kriisi tekkimisel, mis oleks väga katastroofiliste tagajärgedega paljude riikide, sealhulgas ka minu koduriigi jaoks nii et sellega seoses oleks väga oluline, et teie esitaks vajalikud äh, kinnitused ja selgitused, sest me teame, et sellistel puhkudel nagu Goldman Sachsi juhtum ja ka teiste juhtumite puhul on tegu väga, ähm, on tegu selliste organisatsioonidega, mille tegevust on väga raske kontrollida. ning teie eh, olite ennetavalt väga, väga äh, radikaalsel seisukohal sellise süsteemi äh, taastamise juures, mis toetaks pankade spekulatiivset tegevust. nii et äh, on selline arvamus, mis ütleb, et VKE-d on väsinud sellest, et nad peavad, et nad peavad suur fina-, suurte finantsorganisatsioonide vigu kinni maksma Äh, nagu ja seda ütles ka härra Di Pietro, kes kuulub parteisse, mis on minu omast äh, väga kaugel oma seisukohtadesse, mida teie, ütles Itaalia presidendile, äh, mis, ma sooviksin, et teie selgitaks ka seda, kellele kuulub euro ning mida tähendab teie jaoks valuuta suveräänsus eh,? Lei ha nominato vari organismi, questi organismi, la descrizione di questi organismi si trova Eh, sellega on seotud eh, erinevad organisatsioonid eh, ning nende organisatsioonide kirjeldus on olemas internetis, tegu on organisatsioonidega, mis on hiljuti ehm, korraldati selles osas konverentsil osales Remontid, Remondi ja teised. nii et minu meelest ei ole tegu mingisuguste salajaste, salaorganisatsioonide, tegu on investeerimispankadega, mis kuuluvad investoritele ning äh, see puudutab ka teisi investeerimisühinguid. ehk siis tegu on mm, ettevõtetega, mis on tegema oma tegevuses palju läbipaistvamad, kui teie väidate. nüüd, mis puudutab selget eristust pank, investeerimispankade äh, investeerimispankade tegevust ning äh, nende investeerimistegevust ja muud tegevust, siis äh, mm, tegu on ju äh, võimalustega, mille pakkus hiljuti, kunagi välja FSB ja pakkus seda välja lausa riiklikele reguleerijatele. komisjon nii ei arva, kuid äh, ta võib sellise seisukohale veel jõuda, seda on ju tehtud ka Ameerika Ühendriikides. Äh, tegelikult kõik sõltub ju sellest, millises riigis või piirkonnas pank tegutseb ning mis puudutab äh, suveräänsust, siis see on ju kirjas äh, Maastrichti lepingus ning meie poliitika eesmärk on ju eelkõige äh, keskpikas perspektiivis Hiina stabiilsust garanteerida, aitäh! aitäh ja nüüd jõuame tagasi jällegi Rahvapartei juurde ja Werner Langen järgmisena äh,. härra Draghi, te olete väga kogenud rahvusvaheline ärimees äh, ja Saksamaal peetakse teid äh, kõige sobivamaks inimeseks sellele ametikohale. mina tahaksin esitada küsimuse äh, ühe asja kohta, mida te ütlesite ebavõrdsusega võit-, võitlemise teemal Eurotsoonis. Te ütlesite, et Kreeka ei olegi nii kehvas olukorras, kui ta oli üheksakümnendate aastate keskel äh, kui oli Itaalia üheksakümnendate aastate keskel, sest Itaalia oli palju suurem riik. aga me oleme näinud, et äh, viimase kümne aasta jooksul on konkurentsivõimes vahe peaaegu kümme protsenti. mida te soovitaksite äh, äh, lisaks rahanduspoliitikale olukorra parandamiseks? aitäh, härra Langen Äh, tegemist on tõesti väga olulise küsimusega, sellepärast et see küsimus puudutab rahanduspoliitikat äh, väga heterogeenses valdkonnas tahaksin veel kord meenutada, et meie eesmärk on, see tähendab Euroopa Panga, panga eesmärk on, et meil oleks kogu Eurotsoonis keskpikas perspektiivis hindade stabiilsus. küsimus on aga selles, kuidas äh, Äh, kas, kas see ei mõjutaks nõrgema või ei takistaks nõrgemaid riike, kui intressimäärad tõusevad, selleks et saavutada siis hindade stabiilsust? Äh, vastaksin niimoodi, et vaadake, millised on laenukulud, sest sellepärast need on kõige olulisemad investeeringute seisukohalt. Äh, see on väga tihedalt seotud riigivõla intressimääraga sellepärast et kui äh, pangad raha laenavad, siis nad vaatavad, millised on alternatiivsed investeerimisvõimalused. ja kui me vaatame neid riike, kus praegu on kriis, siis äh, võlgade maksumus on kuskil neliteist, viisteist protsenti äh, riigivõla juures. ja see on väga suur protsendimärk, kui vaadata neid intressimäärasid, mida Euroopa Keskpank on heaks kiitnud. kuhu ma selle jutuga tahan jõuda? ma tahan jõuda sinna, et äh, hindade stabiilsuse säilitamine vähendaks riskipreemiumeid kõikjal, nii nendel riikidel, millel läheb hästi, kui ka nendel riikidel, millel ei lähe nii hästi. aga äh, laenukulude vähendamise üheks oluliseks äh, komponendiks on Äh, on oluline vähendada neid äh, riskipreemiaid äh, avaliku sektori võlgadelt. see on see esimene rindejoon, niisiis hindade stabiilsus mingis piirkonnas tagab väiksemad riskipreemiad selles piirkonnas. teine rindejoon oleks eelarve puudujäägi vähendamine selleks, et me saaksime avaliku sektori võlga vähendada ja selleks, et saaksime vähendada siis ka riigivõla riskipreemiaid. ja kolmandaks siis struktuurireformid ei ole mingeid muid viise, kuidas võidelda konkurentsivõime kaotuse vastu, lihtsalt tuleb läbi viia strukturaalsed reformid, mis suudaksid konkurentsivõimet suurendada. aitäh. ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel Leonardo Dominici. tere päevast ja tere tulemast Te juba vastasite konkurentsi kohta ning intressimäärade kohta, kuid mina, eh, vabandust, eh, eh, ainukene võimalus, millest rääkisid, ainuke kord, kui räägiti intressimäärade tõstmisest, siis tekkis sellest tõeline torm see olukord, mis praegu on tekkinud ning äh, samuti ka vastused, mida välja töötatakse, on seotud inflatsiooniriskiga äh, põhjapoolsetes riikides. kuid äh, see võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ka Lõuna-Euroopa riikide jaoks. loomulikult saa-, loomulikult selge on see, et intressimäärad ei ole piisavad selleks, et äh, majanduskasvu taastada ning äh, samuti vastutusküsimus on väga oluline, meil oleks vaja ühtset Euroopa juhtimist äh, maksuküsimustes, selles osas, kuidas liigset võlga vähendada ja muid majandusprobleeme lahendada. Teile, teid respekteeritakse Euroopa institutsioonides, see on oluline nii Euroopa kui rahvusvahelisel tasandil ning te oma kirjalikes vastutes ütlesite ka seda, et te olete veendunud eurooplane. hetkel, kui on vaja eh, teha väga olulisi drastilisi otsuseid ja mõtle, mõelda millegi muu kui ainult oma institutsiooni peale, eh, eh, peaks keskpanga Eh, peaks siis Keskpanga eh, juht soovima samuti uut Euroopa impulssi majanduse ja arengu sooviks, see peaks minema kaugemale eh, kui need eesmärgid, mida, mida tema institutsioon talle ette näeb. nagu ma ütlesin, suure osa oma elust olen ma pühendanud Euroopa Rahandusliidu ülesehitamisele. väga paljud need probleemid, mis meil praeguseks hetkeks tekkinud on, ma ütlen seda äh, tõesti mõeldes kõigi meie siin viibijate peale, paljud probleemid on seotud selliste protsessidega, mis ei jõudnud lõpuni. meil on üht, ühisvaluuta ning paljud riigid arvasid, et sellest piisabki. kuid praegusel hetkel me näeme, et sellest üksi ei piisa. vaid äh, on vaja ka äh, adekvaatset majandus- ja rahanduspoliitikaid ning äh, poliitiline protsess on praegusel hetkel väga ebastabiilne. me oleme üsnagi, meie käed on üsnagi seotud. praegusel hetkel oleks esimene samm äh, ehitada äh, edasi sellest, mis meil praegusel hetkel olemas on, ma üritan selgemalt öelda, meil on olemas praegused reeglid, meil on, meil on majandus- ja arengupakt viis aastat tagasi me nõrgestasime seda ning see oli viga. me peame eh, uuesti välja töötama selged reeglid, selge distsipliini ning eh, see tähendab ennetavat distsipliini nii kontrolli kui sanktsioonide osas eh, puudutab ka finantsdistsipliini, eelarvedistsipliini. Te teate, millised on Euroopa Keskpanga seisukohad ja härra Trichet seisukohad, mina olen täiesti nendega nõus. ning äh, ma ütleksin seda, et äh, menetlused peavad olema automaatsed, kuid samas selleks, et ära hoida äh, stabiilsus- ja kasvupaktiga toimunud probleeme, siis tuleb mõelda, kuidas edasi tegutseda, millised oleksid olema reeglid Euroopa Keskpanga tegevus on Euroopa Parlamendi poolt seni toetust äh, pälvinud ning äh, selle praeguse äh, protsessi eesmärgid oleks tugevdada näiteks järelevalvet, süvendada tuleks samuti järelevalvet, et see oleks detailsem ja laiem ning samuti tuleb seda laiendada ka teistele sektoritele. ning seda olen ma juba väga kaua öelnud. Need on sellised sektorid, mis ei tegeleteks ainult eelarvedistsipliini järgimisega. see puudutab näiteks ka konkurentsi küsimusi, see puudutab ka struktuurireformide läbiviimist, kuid praegusel hetkel ei ole struktuurireformide küsimust veel sisse viinud. Äh, äh, härra Van Rompuy töögrupi äh, töö alustamiseni pole me ühisreegleid veel sisse viinud, praegusel hetkel pole need reeglid kohustuslikud me peaksime üritama teha kõik selleks, et nad muutuks kõigile kohustuslikud. ehk siis see tähendab seda, et me võtaks kasutusele eelarvedistsipliini reeglid ka teistes valdkondades. tegu on keerulise, kuid siiski realistliku protsessiga. E, praegusel hetkel e, on vaja mõelda uute e, organisatsioonide ja institutsioonide peale, me peame selgelt välja mõtlema selle, kuhu me tahame jõuda omadega ja peame mõtlema sellele, milliseid samme oleks realistlik astuda, aitäh! Oh, aitäh ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel Wolf Klints. Signor Draghi. härra Draghi, te oma vastuses küsimusele viis ütlesite selgelt, et te soovite kaitsta Äh, valuutade stabiilsus äh, ja te rääkisite ka sellest, et meil on vaja pragmatismi, kui me äh, hindame seda keskkonda, milles me tegutseme. keskpanga sõltumatus on midagi, mis finantskriisi tingimustes on tegelikult kaduma läinud, mitte just kuritahtlikel põhjustel aga lihtsalt sellepärast, et vaja on tulnud äh, kaitsta finantssektori stabiilsust. Äh, on vastu võetud, äh, heaks kiidetud uusi meetmeid, langetatud otsuseid ja võib-olla peaksime natukene vähem rääkima sellest keskpanga sõltumatusest, sest nagu ma ütlesin, faktiliselt seda enam ei eksisteeri ja te viitasite siin sellele pragmatismile, äh, võib-olla äh, peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama praeguses finantskeskkonnas, aitäh. aitäh, härra Klints. kindlasti mitte. pragma-, pragmaatilisus ähm, on midagi, mida tuleb rakendada väljumisstrateegia kontekstis. möödunud aastal ja muide, ma ei ole nõus teiega selles osas, et Euroopa Keskpank on oma sõltumatuse kaotanud. Euroopa Keskpank on äh, võtnud äh, terve rea meetmeid, nagu näiteks väärtpaberite turuprogramm, samuti oleme rahastanud äh, teatud pankasid need, mis on süsteemselt olulised. nii et, et võib-olla me pöörame liiga palju tähelepanu sellele Euroopa Keskpanga poolsele likviidsustoetusele, aga kõik need meetmed on äh, heaks kiidetud, pidades silmas üht juhtpõhimõtet kui neid meetmeid ei oleks rakendatud, siis ähm, mõned rahanduspoliitika kanalid oleksid lihtsalt kokku kuivanud niisiis, neid samme on astutud alati selleks, et äh, need äh, sellised, sellised, et need oleksid rahanduspoliitika meetmed, see on väga oluline, sellepärast et äh, kui me saame aru ja hindame seda, et need ohud ei ole enam seal, siis, siis see on ju, see on ju edu. teine asi, mida tuleb siin meeles pidada, on see, et väärtpaberituru programmi puhul näiteks äh, need meetmed ja üks asi, mis me peame veel silmas pidama, et kõik need meetmed on ajutised. ükski nendest ei jää igaveseks. Äh, kolmas äh, asi on see, et mitte ükski nendest meetmetest ei sea küsimärgi alla meie eesmärki, milleks on tagada hindade stabiilsus Eurotsoonis keskpikemas perspektiivis. Euroopa Keskpank on suutnud saavutada hinnastabiilsuse, mis äh, tõesti, inflatsioon on alla kahe protsendi ja seda kri-, kriisisituatsioonis, minu arvates on see äärmiselt oluline, seda ei tohi unustada kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal ja osaliselt ka kahe tuhande kümnendal aastal me me lõime süsteemi, mis äh, mõjutab inflatsiooni ja ootusi nii, nagu ta on seda teinud ja Euroopa Keskpank saab tegutseda kiiresti ja paindlikult, äh, reageerides siis äh, piisaval määral kriisile. ma arvan, et kõik see ei ole seadnud ohtu meie eesmärki, milleks on hindade stabiilsus, nii et, et selles mõttes on Euroopa Keskpank oma sõltumatuse säilitanud. aga ma olen teiega nõus, me peame olema valvsad. me peame silmas pidama neid põhjusi, miks need meetmed on rakendatud. Äh, räägiksin veelgi otsekohesemalt. mitte ükski äh, riigivõlakriis ega ükski pank ei suudaks panna Euroopa Keskpanka kõrvale kalduma hinnastabiilsuse eesmärgist. aitäh! The... suur aitäh ja nüüd ECR-i nimel järgmine kolleeg, palun. suur aitäh, proua esimees, lugupeetud president, kõigepealt ma tahaksin omalt poolt soovida teile edu äh, rasketel aegadel. tahaksin teada, äh, milline on teie hinnang asjaolule, et äh, Euroopa Keskpank sattus olukorda, kus sõltumatu äh, keskpank äh, teeb otsuseid koostöös äh, ja valmistab ette meetmeid suveräänse Kreekaga. ning siin me peame rääkima Kreeka varade privatiseerimisest ka. kas teie arvates ei ole see tulevikku silmas pidades ohtlik? ja Eh, kas siin ei ole ohtu, et Euroopa Keskpanga sõltumatus ja usaldusväärsus satub ohtu, kui Keskpank eh, muutub osaks poliitilisest lahendusest Kreeka võlakriisile? aitäh! ma äh, olen, härra Streks, teiega täielikult äh, nõus, äh, kui me peame silmas teie viimast väidet. nimelt, et kui Euroopa Keskpank muutuks osaks poliitilisest lahendusest, siis ta kaotab ju oma sõltumatuse tõesti Euroopa Keskpank osaleb erinevates riigivõla probleemide lahendustes, Äh, ja seda hindajana. me hindame võimalikku riski, me hindame äh, fiskaalset ümberkorraldust, äh, me jälgime selle ellurakendamist ning me hindame ka võla jätkusuutlikkust, see on väga oluline see ei erine tegelikult väga palju teistest sarnasest olukordadest, aga kui see tooks endaga kaasa poliitilise kaasatuse, siis on teil absoluutselt õigus. me peame olema ääretult ettevaatlikud äh, selleks, et me ei läheks kaugemale oma mandaadist ning et me ei äh, jõuaks selliste ülesanneteni, mida äh, aluslepingud Euroopa Keskpangale ei anna. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab äh, roheliste nimel sõna Philip Lambert. suur aitäh, äh, Sharon. härra Draghi, te olete arvatavasti äh, kõige ortodokslikum katoliiklane, keda ma olen kohanud, aga olles seda nüüd öelnud, siis te olete öelnud, et Euroopa keskpank äh, on sõltumatu äh, ja ma eeldan, et te hindate kõrgelt seda sõltumatust. ma tahan öelda, et mina hindan äh, ka meie sõltumatust poliitiliste juhtidena ning meie oleme inimestest vastutavad, teie aga seda ei ole me peame olema hoolsad mandaadist eh, mitte üle minema, aga Euroopa Keskpank teeb seda igapäevaselt, kui Euroopa Keskpank ütleb, nagu te täna ka ütlesite, et me peaksime kaitsma eh, eravõlausaldajaid eh, ja tagama selle, et me tegelikult äh, kanname üle eh, Kreeka eh, võlariski eh, avalikku sektorisse, siis teie teete tegelikult poliitilise otsuse. sellega võib olla nõus või mitte, aga tegemist on poliitilise otsusega, tegemist ei ole tehnilise otsusega. kui Euroopa Keskpank Jean-Claude Trichet sõnade kohaselt äh, ja ma ei tea, kas te käitute samamoodi, aga tavaliselt te seda teete, äh, ütleb, et äh, avaliku sektori kulutusi tuleb vähendada ja makse tõsta, siis tegemist on taaskord poliitilise valikuga Äh, eelarve tasakaal on üks asi, jah, aga seda on võimalik saavutada erinevatel viisidel. tavaliselt Euroopa Keskpank äh, pooldab äh, ühte viisi rohkem kui mõnda teist ning suurtes poliitilistes valdkondades me näeme, et Euroopa Keskpank võtab endale konkreetseid seisukohti näiteks Troika raames ja nii edasi. Te teete tõesti poliitilisi soovitusi ja tõenäoliselt te peaksite ähm, jääma siiski ainult oma mandaadi juurde, mis on inflatsiooni piiramine. Te peate tagama selle, et tõesti Euroopa Keskpank oma tegevustes jääb tõesti selle mandaadi juurde, mis talle on antud. suur aitäh, kolleeg Lamberts. ma tahaksin vastata teile kolmele küsimusele kõigepealt meie vastutame Euroopa kodanike ees, Euroopa Keskpanga ees ja ka teie ees ja sellepärast ma siin ka olen ning sellepärast teie mulle ka täna küsimusi esitate. teiseks, ma ei ole mitte kunagi öelnud, et ma tahan kaitsta eravõlausaldajad, ma ei ole seda mitte kunagi öelnud äh, ei, ei, äh, te võtate seda võib-olla iseenesestmõistetavana, aga mina ei ole seda öelnud. kui ma äh, muidugi äh, enda teadmata ei räägi äh, ma rääkisin eile, eelmis-, eelnevalt hoopis muust asjast. me räägime Kreeka puhul vabatahtlikest meetmetest ja äh, turuväärtuse allahindlusest äh, ja võlgade vahetusest äh,. Äh, ja nendel tegevustel on teatud tagajärjed ja ma tahaksin, et teaksite, millised tagajärjed on. Äh, minu pädevuses ei ole ära keelata äh, nende tulemuste esilekerkimine, aga minu kohustus on teile nendest tulemustest või võimalikest järeldustest teada anda. mis puudutab kolmandat küsimust ja kulutusi ning maksusid, siis ma tahaksin öelda järgmist. miks Euroopa Keskpank on huvitatud majanduskasvust, miks on Keskpank huvitatud konkurentsivõime tagamisest? põhjus seisneb seisneb selles, et eriti just e, kõrge äh, äh, laenumääraga riikides äh, on äh, majanduskasv väga oluliseks äh, eeltingimuseks äh, finantsstabiilsuse saavutamiseks, kui majanduskasvu ei toimu, siis ei ole võimalik ka laenusid tagasi maksta, see on ääretult olulise tähtsusega punkt. majanduskasvuks on vaja teatud eeltingimusi ja asju, mida ei tohiks teha samuti. see on siis mõtlemine, mis või loogika, mis on Euroopa Keskpanga seisukoha taga, mis, nagu te väga õigustatult ütlesite, paljudele inimestele tunduvad kaugemal olevana tegelikult Euroopa Keskpanga äh, mandaadist. Äh, Philipp, äh, seda viimast äh, lauset ma kahjuks ei kuulnud. ja nüüd liigume edasi Rahvapartei juurde ja sõna saab Alfredo Pallone. Eh, mm, eh, suur tänu teile. Te rääkisite kõigepealt seosest Itaalia kriisi ja mm, Kreeka praeguse olukorra vahel Mm, minu jaoks tundus teie vastus olevat täiesti rahuldav, kuid olukord on minu meelest siiski erinev, me rääkisime eilsest maailmast ja tänasest maailmast. praegusel hetkel eh, on üleilmastumine palju tugevam eh, ning eh, turgud erinevad suhted palju jõulisemad. hakkame selja taha jätma ühte kõige raskemat kriisi, mida inimkond on näinud ning äh, see on seotud ka äh, finantsorganisatsioonidega, seotud suure spekuleerimisega, mis ei respekteerinud mingisuguseid reegleid ning äh, samuti ka riikide võlakoorma kasvuga. ja küsimus oleks siis teile järgmine. kuidas te arvate, et tuleks organiseerida meie rahanduspoliitikat äh, et nii, äh, et oleks võimalik säilitada finantsstabiilsus, aitäh. Äh, kui kriis äh, tekkis, võib öelda lausa plahvatas, väga paljud ütlesid, et põhjuseks oli olnud rahanduspoliitika äh, Euroopa riikides kahe tuhande seitsmenda aastani. ei võetud absoluutselt arvesse äh, seda, et äh, ja öeldi, et ühtlaselt põhjuseks oli see, et midagi ei tehtud finantsstabiilsuse säilitamiseks ning spekuleerimise vastu. ja üks suur Itaal-, äh, Ameerika mõtleja ütles, et ei ole võimalik praegu midagi ära teha. kui mull plahvatab, siis on meil, peame lihtsalt äh, võtma mobi ja, ja siis äh, tagajärjed ära kuivatama. kuid äh, meie ei saa see, nii mm, Eh, niimoodi mõelda, sest meie rahanduspoliitika peab eh, eelkõige tegelema hinnastabiilsuse ning finantsstabiilsusega, nagu me oleme seda kriisi vältel ka näinud no.. rahanduspoliitika kui selline ei ole kõige parem vahend stabiilsus, finantsstabiilsus eh, probleemide lahendamiseks finantsprobleeme tuleb lahendada muude vahenditega. me peame, eh, peame võimalik, eh, peame keskenduma makrotasandi reguleerimisele. meie vahendid ei saa teineteisele vastu käia, nad peavad teineteist täiendama. hinnastabiilsus eh, aitab meil ühtlasi ette valmistada ka finantsstabiilsust, kui on väga kõrge inflatsioon kui, ähm, kui ähm, äh, kui finantsstabiilsus äh, satub ähm, ohtu, kui hinnastabiilsus satub ohtu, siis satub ohtu ka finantsstabiilsus. me peame loomulikult arvesse võtma ka äh, probleeme, mis võivad tekkida erinevates majandus, majandussektorites. kui me tegeleme rahandussektori stabiilsusega, me peame vaatama ka äh, kinnisvarasektorit, me peame vaatama ka seda, kuidas äh, krediidiküsimused arenevad erinevates eurotsoonides ning samuti ka finantstingimusi peame jälgima. nii et äh, meie stabiilsuspoliitika äh, arendamisel võtame arvesse ka teisi küsimusi, kuid meie esmane eesmärk on siiski hinnastabiilsus ning meil on veel üks vahend. see puudutab, puudutab usaldusjärelevalve küsimust. kui näiteks Eurotsoonis tekkis, äh, tekkis äh, kinnisvaramull, siis üks lahendustest äh, oli mm, luua sellised reeglid, et pank ei saa osa näiteks hoonest või ehitisest finantseerida või samuti on võimalik nõuda eh, rohkemate tingimuste täitmist eh, laenutaotlejal. ehk siis me printsipaalraadiot eh, tugevdame või ühesõnaga, võimalusi on palju, nagu seda on näha ka Itaalias. ning äh, inspektsioonide läbiviimisel nägime, et Itaalia pank oli, oli investeerinud in, kinnisvarasektorisse. nõudsime, et nad oma kapitali äh, kasvataksid, see on äh, see on äh, üks äh, võimalikest äh, tegevustest, aitäh. aitäh ja nüüd Alin McCarthy sotsiaaldemokraatide nimel. härra Draghi, mind huvitab teie isiklik seisukoht ja mitte ainult teie eelkäija seisukohad Euroopa Keskpangas, mida te siin korduvalt olete tutvustanud. et Te olete finantstehingute maksu vastu, aga te ütlesite, et see eesmärk äh, ei ole teile võõras. kas äh, te ei leia, et finantsteenuste sektor on alamaksustatud ning Euroopa Keskpanga likviidsust nähakse kodanike poolt kui lihtsalt pankurite preemiate suurendamise vahendit ja mitte midagi, mis annab reaalmajandusse oma panuse? ja tahaksin küsida teie oma juhi omaduste kohta, kas te kuulate kodanikke, kuna te olete nende ees aruandekohustuslik ja kas te läheneksite avalikult ja äh, avatult ja vaataksite kõiki võimalusi finantstehingute maksu sisseviimist, sealhulgas siis ka reproturg? ja kas te olete ülemaailmse finantstehingute maksu poolt ja kas te teeksite kampaaniat, et ülemaailmset konsensust selles küsimuses saavutada? Um, on the, on finantstehingute maksu osas äh, ma juba ütlesin, mida ma öelda tahtsin, teisisõnu, olete te kindel, et see on suunatud õigete eesmärkide saavutamisele? Mm, sellisel juhul tahaksin ma natuke rohkem asjast teada. tooksin veel ühe näite. ma usun, et äh, need süsteemselt olulised finantsinstitutsioonid on praegu peamiseks moraalse ohu allikaks Eh, finantsstabiilsusnõukogus me hakkasime nende eh, süsteem, eh, süsteemselt oluliste institutsioonidega tegelema kahest aspektist. kõigepealt Lehman Brothersi õppetundidest lähtudes me jõudsime järeldusele, et ei tohi olla pangakrahh, mis maksumaksjal tuleb kinni maksta. teine eesmärk on see, et ei tohiks olla pangakrahhe mis äh, toob kaasa turuhäireid niimoodi, nagu seda tegi Lehman Brothersi krahh. ja nendest kahest eesmärgist ja need eesmärgid me seadsime rohkem kui aasta tagasi, äh, sellest ajast saadik me oleme teinud väga palju tööd ja me käsitleme just nimelt siis neid äh, küsimusi ja meie töö on, tugineb kolmele sambale. kõigepealt me tahame, et institutsioonidel oleks suurem kahjude äh, talumise võime, seega neil peab olema varuks rohkem kapitali kui nendel pankadel, mis ei ole süsteemselt olulised. Äh, see, et need pangad iseenesest on suured, ei tähenda midagi äh, nad tihtipeale on üksteisega seotud, need ei ole võimalik asendada, aga nad on süsteemselt olulised neil peab olema rohkem kapitali ja see kapital peab olema kvaliteetne nii et, et äh, tõesti oleks võimalik äh, kahjumeid äh, taluda, aga teiseks me tahame olla täiesti kindlad ka, et maksumaksja raha ei kasutata, seega meil peab olema kriisihaldussüsteem, mille abil me suudame siis inimeste hirmu kontrollida, ma rääkisin konkreetsemalt, mida ma siin silmas pean Äh, tegelikult tähendas ju paljusid asju, aga kaks asja on võib-olla, võib-olla kõige olulisemad. Äh, oletame, et väga suur äh, pank satub raskusesse. meie liikmesriikide järelevalveorganid peavad suutma otsustada, millised pangaosad tuleb kohe sulgeda ja millised pangaosad tuleb tegevuses hoida. tavaliselt kõik see, mis on seotud panga põhifunktsioonidega, peab tegevusse jääma Äh, nagu maksesüsteemid ja nõnda edasi. teine asi, mis tagaks selle, et maksumaksja raha ei kasutata, on see, et meil peab olema selge, kes rahast ilma jääb, kui pank pankrotti läheb. Äh, aktsionärid esiteks, aga seejärel võlausaldajad, millised võlausaldajad? need kõnelused, mis meil süsteemselt oluliste institutsioonide teemal on olnud, me oleme otsustanud, et tuleb paika panna võlausaldajate nimekiri, milliseid võlausaldajaid me hakkame kaitsma, näiteks hoiustajaid tuleb kaitsta ja mil määral neid tuleb kaitsta niisiis esmaklassiliste võlakirjade omanikke, neid ei tuleks kaitsta jällegi. Äh, probleem on aga selles, et me kõik peame jõudma ühel meelele, et meil oleks üks ja sama nimekiri, sest me oleme ikkagi Euroopa Liidus. ja samuti tuleb selles osas jõuda kokkuleppele ülemaailmselt, aga see ongi meie töö eesmärk ja kolmas eesmärk on seotud järelevalvega äh, järelevalve äh, peab olema sõltumatum ja rohkem sekkuv nende institutsioonide tegevusse, mis on süste-, süsteemselt riskantsed ja meil on väga palju ettepanekuid, kuidas mandaate suurendada, kuidas anda järelevalveasutustele rohkem pädevusi ja nõnda edasi. niisiis, ma rääkisin praegu süsteemselt olulistest institutsioonidest, aga nüüd tuleme tagasi selle finantstehingute maksu juurde. kõigepealt me peame äh, jagu saama rakendusega kaasnevatest probleemidest Äh, kõneleja räägib ilma mikrofonita. kas teile tundub, et finantsteenuste sektor praegu on alamaksustatud? jah, ma olen valmis kõiki võimalusi kaaluma ma pean teadma, millised välistegurid, milliseid välistegureid see maks mõjutab, see on äärmiselt oluline ja loomulikult ma olen valmis kaaluma kõiki võimalusi, selles ei ole mingit kahtlust aga sellest teemast ma võin lõpmatult rääkida. Äh, mis ma öelda tahan, on see, et me tegeleme nende välisteeguritega praegu ja kui teile tundub, et see on hea viis probleemi lahendamiseks, siis, lahendamiseks, siis me oleme valmis seda võimalust kaaluma. ja nüüd ALDE nimel Ole Schmidt. aitäh, härra Draghi. ma istun siin, ütleb kõneleja. ma olen liberaal Rootsist, seega väljaspoolt Eurotsooni Äh, mulle on siiamaani muljet avaldanud teie vastused ja ka teie esinemine. oma kirjalikes vastustes, äh, mis puudutab näiteks äh, Euroopa Panga juhatuse rotatsiooni võrdle, võrdsetel alustel ja rahvuste ja sugude esindatust te vastate väga otseselt ja isegi ortodoksselt. Te ütlesite, et sellised kaalutlused Äh, võivad äh, anda vastupidise efekti, tuleb valida kõige pädevam isik. ma saan teie argumentidest, härra Draghi, aru, äh, kuigi mina pean ütlema, et Euroopas on kompetentseid naisi isegi rahanduspoliitika valdkonnas. seega ma tahaksin küsida, et kas Euroopa Keskpanga ja teie jaoks ei ole probleeme et, et te peaksite võib-olla pidama, kas teil ei ole raske pidada dialoogi avalikkusega, kui teil ei ole juhtorganites mitte ühtegi naist, ainult mehed? ma ei sea kahtluse alla teie pädevust, härra Draghi, üldsegi mitte, aga võib-olla, võib-olla on tegemist demokraatliku probleemiga ja ma räägin seda mehena, nagu teiegi olete mees niisiis, soo küsimusest ei saa mööda minna. ma arvan, et teil on õigus. minu arvates tõesti on äh, siin probleem nagu, nagu ka paljudes teistes valdkondades aga meil on mandaat ja meil on alusleping, kus on teatud asjad kirjas ja seal ei ole kirjas, et meil on mingi kvoot rahvuste või sugude jaoks öeldakse, et inimesi tuleb valida nende võimete alusel ja ma ei mäleta täpset sõnastust, aga tuleb vaadata inimeste kutsealast kvalifikatsiooni, nii et, et need on reeglid, need on aluslepingutega paika pandud ning meie juhid võib-olla võiks seda probleemi rohkem silmas pidada Äh, kui jutt on näiteks Euroopa Keskpangast ja panga juhatusest ja nõukogust. Äh, ma olen teiega täiesti nõus. jah, minu jaoks on see probleem. see on äh, probleem kõigi jaoks, kes on sellest probleemist teadlikud. And well, Banca d'Italia's board has a woman in, in. jah. Only one Right. Um, <laughs> it's all right. It's all right. You're right. Um, I will come to now. nii, ja nüüd jõuame Rahvapartei juurde ja kõneaega saab Garcia Margallo, palun. tere tulemast teile, lugupeetud kandidaat. ma üritan konkreetselt analüüsida konkreetset olukorda ning tuleksin äh, Äh, Kreeka küsimuse juurde, Kreeka oleks aluseks teiste probleemide arutamisel. Äh, äh, andmed ütlevad, et Kreeka riigivõlg on sada kuuskümmend protsenti SKP-d ning kui nad sooviksid seda ära maksta normaalselt, siis see tähendab seda, et nende riigieelarve ülejääk peaks olema kaheksa protsenti Eh, mis tähendab seda, et, eh, et riigi kulusid tuleks kärpida kümne protsendi võrra veel, mis tundub täiesti võimatu olema, võttes arvesse, kuidas kärpimisprotsess praegusel toimub. kuid eh, meil võib tekkida kollateraalseid kaasnähtusid, seda teab ka Euroopa Keskpank, me teame, et praegusel hetkel ümberstruktureerimine on vabatahtlik me teame, et suured riigid ei soovi piiramatut fondide ülekandmist ja bailout äh, toimib vaid kõigest paar kuud ja hiljem äh, oleme tagasi seal, kust alustasime ning paar päeva tagasi saime teada, et mõned liikmesriigid ei äh, toeta seda, et ajutised ja alalised päästed mehhanismid sekkuksid sekundaarsel ähm, laenuturul, et niimoodi lihtsustada vabatahtliku võla ümber struktureerimist. härra Juncker ütles, et temale see ei meeldinud kuid midagi teha ka ei ole ning mina tahaksin teada, miks see võimalik ei ole ja mida oleks võimalik teha selleks, et me sellest tunnelist lõpuks ometi välja pääseksime. What is a non-starter? I missed it. No, I mean, eh, la, la pregunta es. küsimus on, mina tegin ettepaneku, et päästemehhanism, eh, see Euroopa päästemehhanism võiks eh, sekundaarsel võlaturul osaleda selleks, et lihtsustada vabatahtlikku võla ümberstruktureerimist ning äh, volinik Rehn ja härra Juncker ütlesid, et see oli väga hea mõte, kuid et liikmesriigid olid selle vastu. miks nad seda ei taha, millised tehnilised probleemid võivad sellest tekkida ja kui seda ei tehta, siis millised teised võimalused meil oleks äh, paari kuu pärast tegutseda, kui äh, me niikuinii oleme selle sama probleemi juures jälle tagasi um,? again we are taaskord me räägime praegu eh, finantseerimise aspektist. ESM eh, loodi kui mehhanism, mis eh, aitaks riike ajutiste probleemide puhul. Euroopa stabiilsusmehhanismi ei loodud selleks, et riikide vahel fiskaalülekandeid teha Äh, äh, esmaselt turult võib äh, osta võle, võlakirju, aga teiseselt turult on see keelatud. me peame ette kujutama seda, mida riigid tahavad. riigid arvatavasti tahavad piirata stabiilsusmehhanismi võimet turgudele sekkuda ja võimalike et mm, hoida ära olukord, kus ta hoiaks suurt hulga mm, laenusid või võlgasid enda käes teisel turul, sellepärast et Euroopa stabiilsusmehhanismi saab sekkuda ainult eh, eh, rangetel tingimustel ja kui seda kõike arvesse võtta, siis on tõenäoline see, et ta tegutseb esmasel turul. kui te ütlete, et see saab tegutseda ka teisesel turul, Eh, seda võib eh, ka muidugi kaaluda, aga ma püüan praegusel hetkel eh, mõista neid, kes ütlesid ei. mõte, et on organ või üksus, kes ostab ja müüb teisel turul, sest osta teisel turul tähendab seda, et seda tuleb teha alaliselt. inimesed küsivad, kuidas äh, saab äh, hinnata tingimuslikkust ostude puhul teisel turul? kas seda saab teha samade menetluste alusel, mida saab esmase turu puhul kasutada? ja vastus on, et ma ei oska päris täpselt öelda, kuidas seda igapäevaselt teha saab ma arvan, et siin on küsimuseks mm, rakenduslikud aspektid. me peame seda kõike põhjalikumalt analüüsima, aga ma arvan, et suurel määral eh, eh, esmane ja teine, teisene turg on asendused. Eh, suur aitäh ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna Sabin Kuutes. suur aitäh, proua esimees, tere tulemast teile, härra Draghi, ma olen täiesti veendunud, et see esimene mõtete vahetus on esimene mitmete hulgas, aga tulgem nüüd tagasi probleemide juurde Euroopas. ma tahaksin teile meelde tuletada, et meie sotsiaaldemokraatidena toetame seda mõtet, et osa riigivõlga ümber äh, muuta eurofondideks, eurovõlakirjadeks. ja ma mm, tahaksin teada, milline on teie seisukoht äh, selles osas, mis puudutab uute eurovõlakirjade äh, väljastamist selleks, et äh, rahastada majanduskasvu ja seda siis sarnaselt USA poolt välja antud võlakirjadega New Deali rahastamiseks. ja teiseks ma tahaksin teada, mida teie arvate võlakirjade kasutamisest eh, eh, selleks, et eh, võlgnikud saaksid võlad oma bilansist eemaldada, aitäh. tegelikult on kahte sorti võlakirjasid, nii-öelda kasvuvõlakirjad ja teistsugused võlakirjad praeguses olukorras, nagu ma ka eelnevalt ütlesin, siis eh, me oleme praegu veel eh, silla peal, me ei ole silda ületanud, jõge ületanud eh, ja seda kõike arvesse võttes Euroopa võlakirja väljastamine tähendab mida? mida see tähendab? see tähendab seda, et riigid, millel on hea reiting, maksaksid rohkem äh, Äh, ning riigid, millel on halb reiting, maksaksid vähem. ja äh, siin toimub teatud äh, ülekanne riikide vahel ja me peame vaatama, kas see vastab bailout'i keelu sättega, mis meil leppes on üheksakümne kolmandal aastal oli infrastruktuuri võlakiri see, mis Jacques Delors välja käis ja mina olin Ecofinis kohal, kui ta sellest rääkis ning tol ajal paljud riigid olid tulihingeliselt selle ettepaneku vastu ja seda sellistel põhjustel, mida me ka täna äh, kuuleme, viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist aastat hiljem. nimelt, et kardetakse, et äh, Äh, see võib muuta Euroopa Liitu ja need hirmud on äh, samasugused nagu tol ajal. minule ütleb see seda, et äh, liidu võlakiri on täiesti legitiimne instrument, mille peale mõelda, kui me tahame ühtsemat ja lähedasemat Euroopa Liitu. seda võib kutsuda minifiskaal Euroopaks, aga tegelikult on see enamalt. ja Äh, ma ei tea, kas härra Laber lubab mul seda teha, aga ma äh, tahaksin siin natuke poliitilisemalt äh, ennast väljendada. kui ma ütlen, et me oleme liit me oleme seotud kas reeglite alusel või institutsioonide mm, ja eelarvepõhiselt. praegusel hetkel ei ole me ühtki neist me oleme eh, siirdumas selles suunas, et meid juhitaksid reeglid, me peame reegleid eh, ühtlustama, laiendama ja nii edasi. ja ma arvan, et mida lähemale me eh, jõuame teineteisele, siis seda rohkem need kontseptsioonid ka kaalu saavad. teistpidi ma ei kujutaks olukorda ette, et on võlakiri, mis sunniks fiskaalliitu moodustama, te saate aru, et see ei ole mõistlik Äh, nüüd need Brady võlakirjad on äh, teistsugused. Äh, see puudutab nüüd seda, mida ma mainisin vabatahtliku vahetuse küsimuses. Euroopa Keskpank on öelnud välja oma seisukoha selles osas, kui eh, tegemist on vabatahtliku asjaga, siis kõiki ohte seal võib-olla ei sisaldu, aga loomulikult, nagu ma alguses ütlesin, me alles õpime seda, kuidas neid riske juhtida, aitäh! Eh, kõik on eh, väga huvitav, aga me oleme oma ajakavaga natukene hädas. Mm, oleks suureks abiks, kui te räägiksite iga kord veidi vähem kui viis minutit, mitte veidi rohkem nagu siiani ja nüüd saab sõna Rahvapartei nimel proua Rodi Kratsa suur tänu teile, proua juhataja. nüüd äh, see küsimus, äh, mille ma soovisin esitada, mõnes mõttes esitas juba eelkõneleja ära, ma tänan teid teie vastuse eest, kuid ma tahaksin teile nüüd esitada siis äh, uue küsimuse, mis on seotud härra Trichet ettepanekuga see puudutab siis Eurotsooni majandusministrit, võib-olla isegi Euroopa Liidu majandusministri ametikohta. Te ütlesite, et seda menetlust tuleb süvendada, et meil on vaja suuremat koordineerimist, et meil on vaja tsentraliseeritud poliitikat, me näeme ka, et päästeprogramm, mis viidi äh, äh, kasutusele näiteks Kreekas, ei ole oma eesmärke äh, saavutanud, et meil on vaja rohkem vahendeid, meil on vaja rohkem poliitikat. kas te arvate, et üle Euroopa majandusminister võiks äh, anda asjale lisaväärtuse? ning seda mitte ainult seoses ähm, poliitiliste raskustega, millega see oleks seotud, vaid ka praktilistel äh, kaalutlustel. kas selle mõju oleks positiivne? praegusel hetkel ei ole asi päris selge kus me ähm, omadega oleme, praegu me, ennem ei võinud mõeldagi Euroopa majandusjuhtimise peale, praegu see hakkab aga tehkima, nii et mida oskate teie selles osas öelda? Mm, no we uh,, yeah <laughs> that's right uh,. Well we, we, we haven't economic uh, meil ei ole veel majandusjuhtimist praegusel hetkel. me praegu suundume selle suunas nagu ma eelnevalt juba ütlesin, siis me peame tugevdama oma reegleid. me peame rohkem ühtsemad olema kui siiani. ja see puudutab selliseid valdkondi nagu fiskaaldistsipliin, aga ka majanduskasv ja muid valdkondi nagu eurovõlakirja puhulgi, me peame siin samm-sammult edasi liikuma. pikas perspektiivis Ehm, võib äh, seda saavutada. ma isegi tean, mis see pikk perspektiiv on, aga me me peame panema paika hea juhtimise, enne kui me saame edasi liikuda. riigid peavad äh, tundma, et tegemist ei ole ülekandeliit ja riigid saavad aru, et meil ei ole ülekandeliit äh, siis, kui meil on konkreetsed äh, ranged reeglid paigas, mida ei ole lihtne eirata äh, ja ma arvan, et äh, kõik, mis tooks kaasa suurema distsipliine, distsipliini jälgimise äh, ja sanktsioonid, äh, on hea, aga me ei ole praegusel hetkel veel valmis sellise institutsionaalse sammu jaoks, mis puudutab liidu võlakirja või, või, või Euroopa ministrit, aga tulevikus võib-olla oleme me valmis selleks. suur aitäh ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna proua Perez. suur tänu teile lugupeetud härra kandidaat, ma olen võib-olla vana kooli esindaja, sest minu jaoks pankade eesmärk on reaalmajanduse finantseerimine. nüüd võttes arvesse teie minevikku, teie kogemusi, on teile andnud omandada suuri kogemusi finantsturgude toimimise kohta, kuid see on toimunud Goldman Sachsi teenistuses ja see tegelikult ähm, minu äh, jaoks pangade tegelikke ülesandeid ei täida, äh, sest äh, auto reguleerimine, liigne majanduse finantseerimine, läbipaistmatus ning samuti liigne võjakirjastamine, samuti ka pankade juhtide tõeline ülekuldamine, mida härra Juncker on tihti nimetanud äh, Äh, täiesti põhimõttetuks äh, üle äh, raiskamiseks. nii et kas te võiksite nüüd tasa, üritada kaaluklausile panna ühest küljest teie kogemused ähm, erapanganduses, mis keerab seisa sellele, selja sellele rahanduspoliitikale, mida Euroopa äh, praegu vaja on ning teie kogemused e, finantsstabiilsuse e, komitee esimehena e, kahe tuhande kaheksanda aasta märtsis te palusite, et pangad esiteks läbipaistvalt oma bilanssi. mida te ütleksite nende kogemuste kohta, selle kohta, kuidas pangad teie soovitusi järgisid? Te olete siin kui kandidaat, kuid täiesti silmnähtavalt ähm, keeldute äh, vastamast äh, näiteks äh, küsimusele, mis puudutavad, nimetavad teid Euroopa asepeaministriks, ähm, kes valitseb suveräänsete riikide üle. proua, teie eesmärgiks oli korraldada, teha, lihtsustada eh, koostööd erinevate riikidega. Well, okay. I only have two and a half eh, mul on ainult kaks pool minutit eh, küsimusele vastamisele ja seetõttu oma kolmand Saksi kogemusest rääkisin juba varem. kui te viitasite sellele pressiteatele, mis avaldati, kui ma kolmand Saksiga liitusin, siis ma palusin pärast seda pressiteatet, et ma ei taha koos teha tööd valitsustega just nimelt oma mineviku tõttu ma ei, kuigi ma tegelikult võtsin natuke ka puhkust ühe töökoha ja teise vahel ja tegelikult ei olnud minu peamine küsimus, ütleb äh, proua Pervans äh,. kuidas te suhtute Goldman Sachsi ärimudelisse? kuidas te mõtlete, milline ärimudel, Goldman Sachs on kakskümmend kolm tuhat inimest, nad juhivad erinevaid äri, ärimudeleid ja äh, ja nad äh, üritavad asju teha korrektselt. Te teate, et investeerimispangad, vabandust? Anyway um,, so your question was Teie küsimus oli selle pressiteate kohta, sellele ma juba vastasin, ma töö-, ei töötanud valitsustega, töötasin erasektoriga ja seda küsimust on mulle esitatud ka varem ja ma vastan jälle. ma olen esitanud piisavalt tõendeid selle kohta, et Goldman Sachsis töötades ma tegutsesin ausalt, ma olen esitanud tõest-, tõendeid selle kohta, et ma tegutsesin ausalt ka Finantsstabiilsusnõukogus. finantsstabiilsusnõukogu palus kahe tuhande kaheksandal aastal, et pangad oleksid läbipaistvamad ja ma ütlen, et me tegime väga palju tööd ning ning äh, finantsteenuste sektor täna on täiesti erinev sellest, mis ta oli kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal, aga reformid ei ole veel lõpule jõudnud. me peame Basel kolme ellu rakendama, me peame tegelema süsta-, süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonidega, äh, me peame lõpule viima äh, börsiväliste tuletisinstrumentide alase tegevuse, need on need asjad, mis ei ole veel lõpule jõudnud aga äh, mis puudutab väärtegevust, siis ma ei tea. ja ma ei tea, kas me suudame kriise vältida, me oleme paika pannud reegleid, mis loodetavasti äh, muudavad süsteemi tugevamaks ja vastupidavamaks. Äh, proua Peres, need, et te ei vaidlusta Goldman Sachsi ärimudelid. nii, vastuseks ei ole meil enam aega, järgmise küsimuse Rahvapartei nimel esitab Astrid Luling Euh, suur tänu teile, proua juhataja. nüüd oma liberaalilise kolleegi Schmidti äh, märkuse kohta härra Draghi soo kohta tahtsin öelda, et et mina olen küll soolise süvalaiendamise kirglik pooldaja ja loomulikult ma eeldan kompetentsid naist vähekompetentsele mehele ja vastupidi, kuid asjad sellisel kujul, nagu nad on, härra Draghi Eh, ei ole hakka-, mõtet hakata eh, eh, teid siin kurvastama, sest te olete ilmselgelt mees soost nagu kogu Keskpanga juhatuski, kuid äh, ma oleksin palju küsimusi esitanud, kuid need esitati ära, ma sooviksin siiski mõningaid täpsustusi teie lahkel loal nüüd äh, Euroopa Keskpank ütleb ei kõikidele võla ümberstruktureerimistele, mida oleks võinud äh, nõuda eh, finantsturgude poolt eh, ja millel võiksid eh, olla olulised tagajärjed. kas selline seisukoht tuleb sellest, et Euroopa Keskpank Neie kasutuses on paljud Kreeka võlakirjad koos kümnete tuhandete kaupa ning ma, kas teie huvid on seotud sellega? ning teie ametisse nimetamise puhul ma sooviksin küsida ka seda, et kas te Äh, olete rahul sellega, kuidas riigi võlla hallatakse liikmesriikides ning äh, kas äh, te olete igasuguse ümberstruktureerimise vastu ning samuti ka ähm, riiklike isekus pursete kontrollimisele, mis ei lase meil tihti tegutseda kõige mõistlikumal kujul. suur tänu teile! Uh, jah, me tuleme täiesti õigesti tagasi selle päeva võtmeküsimuse juurde. aga minu arvates ähm, on äh, see tõesti väga oluline, sellepärast et Keskpank oma ülesannete täitmisel on tõesti jätnud ennast rohkem kaitsetuks selliste riikide suhtes nagu Portugal, Kreeka, Iirimaa ja teised. ma tahaksin öelda, et kui Euroopa Keskpank äh, võtab mingi tagatise, siis seda tagatist liigitatakse vastavalt riskiastmele. nüüd väärtuse ala, kui äh, nende tagatise väärtust alandatakse, siis äh, selle tagatise väärtus väheneb sellest hetkest, kui temast saab siis Euroopa Keskpanga Äh, tagatis. väärtuse vähendamine põhineb turuhindadel või kui turuhinda ei ole, siis väga arukal ja konservatiivsel mudelil. praegu erinevad äh, riiklikud keskpangad äh, viivad läbi neid väärtuse alandamisi aga nad lähtuvad ühistest reeglitest ning varsti meil on olemas ka tsentraliseeritud platvorm, millele tuginedes seda kõike teha. ma tahaksin teile öelda, et need tagatised, mis meil on, nende väärtust on juba vähendatud. me lõpetasime aga kahe tuhande kümnendal aastal tagatiste baasi laiendamise Äh, väärtpaberiturgude programmi jaoks meil on äh, võlakirjad, mida me hoiame tähtaegumiseni, nii et, et kui äh, mingit krediidisündmust ei ole, siis turul kõik kõikumised seda lõppväärtust, võlakirjade lõppväärtust ei mõjuta. nagu näete, me oleme võtnud tarvitusele palju ettevaatusabinõusid nii individuaalselt kui ka kollektiivselt, seda nii keskpangana kui ka liikmesriikide pankades sellepärast, et kui äh, on kahjum, siis tuleb äh, äh, pankadel seda kahjumit kanda. ning ma tahaksin öelda ka seda, et kui krediidisündmus aset ei leia, kui toimub vabatahtlik vahetus, siis olukord on enam-vähem turvaline. aga nagu ma juba varemgi ütlesin, kui selline krediidisündmus aset leiab, siis kõik osalised peaksid teadma, et äh, selle äh, võlakohustuse täitmata jätmise ümber äh, struktureerimine mõjutab olukorda. küsimus, mille ma oma küsimuste-vastuste vooru alguses esitasin, on see, et Äh, Kreekal on endiselt äh, defitsiit, mis vajab rahastamist. Kreeka pangad äh, on vaja rekapitaliseerida. nii et, et kui see maksmata jätmine on tahtmatu, siis me peaksime olema ka põhjustest teadlikud, kas me oleme ka selleks valmis, aitäh. ning viimane küsimus Rahvaparteilt ja Kei Mitchell esitab selle aitäh, aitäh, härra Draghi. kas te olete nõus sellega, et Eurotsoon vajab edu? ja kas te olete nõus ka, et parim edu äh, alus on Iirimaa, aga Iirimaa vajab sularahavooge ja usaldust? Iiri valitsus ja parlament on langetanud otsuseid, mis on vajalikud selleks, et sularahavoogude küsimusega toime tulla Teie lahendate Iirimaa pankadele kuskil sada viiskümmend kuni sada kuuskümmend euro, miljardit eurot likviidsus äh, abina ja see laen lõpeb neljateist päeva pärast. kuidas te saaksite seda usaldust taastada mitte ainult Iirimaal, vaid Eurotsoonis oleks nii, et see raha, seda raha laidataks pikemaks perspektiiv, ajaks. kas te olete nõus, et see, seda võiks teha, kas te olete nõus, et see asi on uurimist väärt? jah. kõigepealt tuleb öelda, et Iirimaal on kriisist saadik väga palju tehtud. kui ma ei eksi, siis Iirile, Iirimaal oli jooksevkonto puudujääk üle kümne protsendi ja nüüd on neil jooksevkonto ülejääk, kui ma jällegi ei eksi. see on märk selle kohta, et väga palju on ära tehtud küsimus, mida me peame uurima, on see, kas keskpika toetuse andmisega äh, võtame me kasutusele selektiivse poliitilise vahendi, mis on vastuolus meie hindade stabiilsuse eesmärgiga. sellepärast, et kui meil on selline keskpika perspektiiviga rahastamisvahend, see siis sisuliselt tähendab, et me Äh, tagame likviidsust alaliselt, sõltumata sellest, milline on hindade inflatsioon. niisiis, ma räägin sellest sellepärast, et see on peamine kaalutlus, millest me peame lähtuma. loomulikult selline samm annaks Iirimaale kindlust ja usaldust. aga samas me peame Äh, suutma raha, rahanduspoliitikat kasutada ka hindade stabiilsuse tagamiseks ja veel peab kaaluma seda, et äh, kui me teeme niimoodi ühe riigi puhul, siis miks mitte teha seda ka teiste riikide puhul. Äh, nende riikide puhul, mis on samas või peaaegu samas olukorras. ning kui me teeme seda kõigi riikide puhul, siis me enam ei juhi rahanduspoliitikat, sest kogu meie likviidsus on kuskil kinni nendes keskpikkades vahendites nii et, et me tõesti äh, oleme teadlikud, et see parandaks olukorda oluliselt. aga me peame kaaluma erinevaid kompromisse. aitäh. hästi, suur aitäh, sellega me oleme lõpetanud siis äh, e-, Euroopa Keskpanga teemalise osa ja nüüd läheme süsteemsete riskide nõukogu juurde ja äh, me jagasime fraktsioonidele välja siin ka äh, juhised ja kuna äh, meil aega on vähe, siis on ettepanek selline, et me teeme suhteliselt lühidalt küsimustega ja anname võimaluse küsida ainult Rahvaparteile, Sotsiaaldemokraatidele ja ALDE-le ma ei tea, kes Rahvapartei nimel küsimuse esitab ja seega alustame praegu siis Udo Pulmani ja sotsiaaldemokraatidega. härra Draghi, kui lubate, kõnelen oma emakeeles, tähendab saksa keeles. annan teile võimaluse siis kõrvaklapid pähe panna. okei okay.. härra Draghi. härra Draghi meie komisjon ja meie parlament on teinud väga palju selleks, et tugevdada Euroopa Keskpanga rolli. eriti siis Keskpanga presidendi rolli süsteemsete riskide nõukogus, see oli meiepoolne investeering ja me, me ei tea, kas see oli hea investeering, eks äh, aeg näitab Äh, see oli siis nüüd minu küsimuse taust. kui meie siin parlamendis juhime tähelepanu riskidele, tuginedes siis sellele infole, mida me saame, siis liikmesriigid tavaliselt kiidavad meid ja, ja seda teevad ka teised aga te tavaliselt me näitame vales suunas, kui me räägime reitinguagentuuridest, siis räägime valedest reitinguagentuuridest, kui me räägime pankadest ja mainime suuri panku, siis räägime valedest pankadest ja kui me hakkame äh, kõnelema väärtpaberisektorist, siis meile öeldakse, et me oleme jälle asjast valesti aru saanud. Äh, kui me räägime siin äh, õigusaktidest lühikeseks müümise teemal, siis öeldakse, et see ei ole jällegi piisav. Lambertsil oli täiesti õigus, kui ta ütles, et et kas te pöörate rohkem tähelepanu ka neile, kes vastutavad liikmesriikide eelarvete eest? ma teeksin teile ettepaneku, et te äh, peaks, äh, see kinni oma rollist, et te äh, peaksite meiega dialoogi ja minu küsimus on. kas te murraksite selle tabu, nimelt arutelude vältimise? Äh, näib, et me alati räägime valedest asjadest, kui me räägime finantsturuga seonduvatest riskidest. nii et, et heikeb natuke valgust kogu sellele temaatikale, see oleks tõesti väga oluline, pidades silmas teie ja teie suhteid. hästi. nii. me võtame nüüd küsimused grupiti ja Silvi esindab järgmise küsimuse. suur tänu nagu seda härra Pulman juba ütles, möödunud äh, aastal toimus siin suur lahing selleks, et äh, Euroopa äh, Kontrolliamet tõesti hakkaks tegutsema ja Euroopa Parlament oli see, kes soovis, et pool tundi kauemaks meie juurde jääks, et meie sooviksime, et Euroopa Keskpanga president oleks süsteemsete riskide nõukogu esimees Euroopa eh, Parlamendi eh, sai see eh, kaheksakümmend protsenti häälte toetusest, seda toetas ka Euroopa Liidu Nõukogu ja samas on ikkagi neid, kes on Euroopa ühtse kontrolli, on vastaseid. kuidas, mida kavatsete teha selleks, et see kontrollisüsteem tõesti toimima hakkaks Euroopa tasandil ja meie edusamme, kuidas te meie edusamme kaitseda tahaks? meil eh, oleks eh, vaja ka eh, seda, et oleks riikide ülese institutsiooni juht, kes meid toetaks. praegusel hetkel on olemas single rule book, paljud sooviks, et miinimumnõudmiste võimalikult suurt harmoneerimist, prantsuse keeles eriti midagi tähendada ei, midagi ei tähendada, kuidas oleks võimalik nii teha, et äh, ei äh, oleks, äh, et me ei astuks tagasi, et meil oleks single rule book, single implementation, backstop measures, nagu seda žargoonis öeldakse, ametialases žargoonis uh,. Thank you uh.... aitäh, Viki järgmisena. aitäh, härra Draagi Te rääkisite, et tuleb tasakaalustamatust kontrollida, eriti kinnisvara mulje ja väga oluline on, et riigid kasutasid, kasutaksid vahendeid, mis ei ole ainult rahalised. ja tuleksin tagasi nende kommentaaride juurde, mida te tegite seoses Baseliga, ma tean, et see teema on teile väga südamelähedane, nii, ma istun siin. mina lugesin ka Dela Rosie soovitusi ja väga oluline asi, millele ta viitas, on see, et meil tuleb teha lõpp liikmesriikide eranditele, kui need moonutavad ühist turgu. aga samas tuleb tagada liikmesriikidele võimalus olla paindlik, kui nad eh, tahavad oma stabiilsust säilitada ja nüüd ma olen lugenud eh, komisjoni eh, eelnõu, mis puudutab kapitalinõuete direktiivi number neli ja mulle tundub, et äh, seal need kapitali ja likviidsuse definitsioonid liige, liige, pigem lähevad Baseli nõuetest edasi ja seal ei ole enam kohustust mingisuguseks stabiilseteks rahastamise määradeks ning äh, tasemed, mis on kehtestatud, on sellised, et liikmesriigid ei saa kasutada vahendeid oma finantsstabiilsuse kindlustamiseks ma tean, et te käisite hiljuti USA-s ja eh, te olete palunud, et sealsed pangad ei lahjendaks Basel kolme, kas te võiksite sama teha ka siin? We'll have answers to the ja nüüd vastame siis esimese vooru küsimustele. kõigepealt vastus härra Pullmanile ma olen teiega täiesti nõus, meil on vaja viljakat dialoogi ja peamine inspira-, inspiratsiooni allikas äh, sellel väga keerulisel ajal, äh, pidades siis silmas keskpanga mandaati ja laiemat maailma Äh, on just siin parlamendis, siin leitakse see tasakaal. ja ma olen tõesti nõus, et me peame olema teadlikud sellest, milline on meie mandaat, keskenduma sellele ning pidama pidevat ja viljakat dialoogi Euroopa Parlamendiga. ma arvan, et see on vastus. ma proua Kularile tahaksin vastuseks öelda, et La Rosier kompromiss on väga hea kompromiss. paljud meist, enamus meist oleksid soovinud, et see oleks olnud ambitsioonikam, aga lõppkokkuvõttes äh, oli see, see, mida oli võimalik saavutada. Äh, perioodiliselt hakatakse seda muide läbi vaatama. me peame vaatama, kuidas see toimib. me peame vaatama, kas need pädevused, mis siis äh, järelevalveorganid saavad, on piisavad, vahendeid tuleb suurendada kõigi järelevalveasutuste jaoks ja eriti Pangandusjärelevalveameti jaoks. aga ma tahan öelda, et ma olen teiega täiesti nõus, et ilma äh, liikmesriikide järelevalveasutuste koostööda, kui vaatamata sellele, millised reeglid meil ei ole, see asi lihtsalt ei toimi ning koostöö tähendab seda, et me peame olema valmis jagama informatsiooni. Äh, kasutama vastastikust eksperthindamist, me peaksime olema läbipaistvad ja kokkuvõttes me peaksime olema usaldusväärsed ma arvan, et need stressitestid on üks äh, ja võib-olla kõige olulisem vahend mis äh, võimaldab meil hinnata seda olukorda. ja loomulikult ma võin täna lubada, et me ei lähe tagasi äh, nendest, mis juba olemas on. ma olen vägagi teadlik äh, sellest, kuidas Euroopa ülesehitamine toimub, ma tean ka, et kui meil ei ole tõsist Euroopa Pangandusjärelevalveametit ja koordineeritud protsesse, siis me ei suuda toime tulla võib-olla järgmise kriisiga või, või pigemini potentsiaalsete probleemidega. härra Pullman, ma kõnelen inglise keeles, ütleb ta. jah loomulikult meil, meid ootab ees viljakas dialoog, see ei olnud küsimus. küsimus oli selline, et aga milliseid õppetunde me saame sellest kriisist äh, õppida, et me saaksime oma käitumist oluliselt parandada. meie siin püüame õigusaktidega asju paika panna, aga me alati eksime, me ei suuda kuulata instituut-, liikmesriike ja pankasid nii et, et ma tahaksin küsida, mida, mida teie saaksite teha, et me sellest olukorrast välja pääseksime ja et me tõesti räägiksime olulisi asju? sest minu arvates see on oluline, et meil oleks parem õigusloome. jah, ma üritan paremini vastata teie küsimusele. ma mõistan, et Euroopa Keskpank ja Euroopa Parlament teevad koostööd väga paljudes küsimustes. ja tulemused on head minu arvates on oluline, et me jätkaksime sellist koostööd ja tugevdaksime seda koostööd. nii et, et Euroopa Parlamendi ambitsioonid ja eesmärgid oleksid saavutatavad. kas ma nüüd vastasin teie küsimusele või ei? Öelge otse välja jah, ma olen kindel, et me tulevikus seda koostööd jätkame, aga meil on vaja tihedamat koostööd jään seda ootama, ütleb härra Draghi. ja meetod on see, mis loeb, loeb, sisu on tihtipeale erinev, aga nüüd proua Ford. ma tahaksin öelda, et ühte asja tuleb Basel kolme kohta öelda jah, ma tõesti ütlesin seda, mida ma ütlesin aga ma ütlesin, et USA ja Euroopa äh, kannavad vastutust selle eest, et täielikult ja järjekindlalt rakendatakse ellu Basel kolme. kui need äh, kaks äh, piirkonda seda teha ei suuda, siis ei saa oodata ka ülejäänud maailmalt nende nõuete täitmist. teiseks ütlesin pankuritele, et pankurid soovivad, et oleks võrdsed tingimused. USA pankurid ütlevad, et Euroopa pankurid on Basel kolmest vabastatud ja Euroopa pankurid ütlevad sedasama USA pankurite kohta ja kui pankurid räägivad seda juttu, siis nad niimoodi üritavad Basel kolme oma riigis õõnestada. nii et, et ka neil on vastutus. seda tahtsin ma öelda. nüüd paindlikkuse osas, et oleksid rangemad nõuded kui Basel kolmes ette nähtud. ma ei tea, kuhu need kõnelused komisjoniga on jõud-, jõudnud. finantsstabiilsusnõukogus me arvasime alati, et Basel kolm paneb paika miinimumnõuded. me peame äh, lähenema asjale reaalsest olukorrast, mis Euroopa Liidus valitseb, aga ma arvan, et me siiski kõik teeme koostööd ning vastastikune selgitamine ja läbipaistvus on see, mida on vaja. ükskõik kuhu suunas me siis ka ei läheks, aitäh. ja nüüd äh, saab sõna Jean-Paul. Äh, teie saate siis sõna esimesena järgmises küsimuste voorus, palun. suur aitäh, proua esimees. härra Draghi Äh, te, äh, teist saab Euroopa Süsteemse äh, Riskide Nõukogu president ja ma tahtsin teilt selle kohta ka küsida. millised süsteemsed riskide põhjused on olemas ja millistele te oma uute ametikohustuste raames keskenduma hakkate? Äh, väga lühike ja konkreetne küsimus, aga vastus on kindlasti pikk, olen ma veendunud, ütleb proua president. järgmiseks saab sõna Sven Kiigold. Äh, lugupeetud presidendikandidaat. minul on küsimus äh, süsteemsete riskide nõukogu kohta, tema akadeemilise nõukogu kohta Eh, meie Euroopa eh, Parlamendis tahtsime seda akadeemilist nõukogu ja me tahtsime, et ta saaks tugevad vastutused. Eh, artikkel kaksteist lõige kolm süsteemsete riskide nõukogu määrusest näeb seda ette ja seda siis esimehe, esimees saab taotluse korral tegutseda kas teie kavatsete neid pädevusi laialt mm, tõlgendada? kas te palute akadeemilisel nõukogul tegutseda sõltumatult? kas te võimaldate seal äh, tõstatada küsimusi? kas te võimaldate seal äh, oma endal ka algatusi teha. kas te võimaldate neil avaldada ja avalikustada oma töö tulemusi nii suure määra, kui see võimalik on? siin räägiti nõuandvast teaduslikust komiteest, parandab ennast kõneleja. ja nüüd saab sõna härra Klute. minu küsimused on tegelikult juba ära küsitud. ja küsin võib-olla muu küsimuse, aga annan härra Draagile võimaluse vastata kõigepealt. hea küll, ütleb proua äh, esimees ja äh, viimasena saab sõna küsimuse esitamiseks äh, härra Morvanti. suur aitäh, proua esimees, härra Draagi, suur aitäh, et täna siia peale tulite. mul on kaks küsimust teile. kõigepealt, mis puudutab reitinguagentuure siis äh, need agentuurid äh, on äh, organisatsioonid, millel on väga suured pädevused ja neid tegelikult rahvusvaheliselt ei kontrollita. minu küsimus puudutab kolme Ameerika reitinguagentuuri, mis valitsevad tegelikult kogu turgu. ka Lehman Brothers kukkus kokku aga Lehman Brothers sai ometi ühelt nendelt agentuurilt hea reitingu Äh, äh, see kõik näitab seda, et kui reitingud ei ole usaldusväärsed ja täpsed, siis see võib äh, laastavaid tagajärgi endaga kaasa tuua. ma tahaksin teada, millised on reitinguagentuuride vastutused, milline on teie hinnang sellele ja milline on nende vastutus ja milline on reitinguagentuuride läbipaistvus äh, täna pärastlõunal me oleme rääkinud äh, erinevatest äh, probleemidest, mis äh, minevikus on esile kerkinud. kui me räägime Euroopa mm, süsteemsete riskide nõukogu presidendist ja keskpanga presidendist, siis ma tahaksin teada, kas oleks võimalik ohte esile tõsta, kui need esile hakkavad kerkima, aitäh! suur aitäh, sellega on küsimused küsitud ja nüüd on sõna teil, härra Draghi. suur aitäh, lugupeetud proua esimees eh,. nii, härra Koses. selleks, et teie küsimusele vastata, eh, pean ma eh, mõtlema, kuidas rääkida süsteemsetest eh, riskifaktoritest, mis praegu hetkel valitsevad ma pean sügavalt mõtlema sellele, mida me äh, sellega seoses teha tahame. ma arvan, et tegemist on väga hea küsimusega, mis põhimõtteliselt äh, näitab ära selle, mis äh, ei ole veel valmis või lõplik meie finantssüsteemi reformi kavas. esimene asi Äh, mida me peame tagama, on see äh, ja ma proua Fordile vastata seda ka juba ütlesin, me peame tagama selle, et Basel kolm täielikult ellu rakendatakse ja et see rakendatakse ellu äh, üle kogu maailma ühtselt. ehk siis parema kvaliteediga kapital, likviidsusreeglid need ei ole veel täielikult läbi vaadatud, aga need peavad olema paika pandud Äh, ja need pannakse paika pärast seda, kui mõju-uuring läbi viiakse teiseks äh, tuleb mõelda sellele, mida me teeme suurte süsteemsete institutsioonidega, mis vastutavad äh, moraalse ohu eest täna. ja ma kordan ennast veidi, meil on kolm kanalit, millel me saame tööd teha, kõigepealt rohkem kapitali nende jaoks, isegi rohkem kui teiste jaoks, teiseks süsteem ja see on arvatavasti peamine ja aga samas ka kõige keerulisem asi, mida tuleb teha, nimelt panna paika süsteem, mis äh, Äh, suudaks toime tulla suure äh, läbikukkumisega ilma või suure probleemiga ilma, et äh, maksumaksja selle eest maksma peaks ja ilma, et see kõike turge mõjutaks. komisjon töötab praegu sellealase ettepaneku kallal, ma tervitan komisjoni ettepanekut, mulle meeldib seda kolmefaasilist lähenemist, mulle meeldib see kolmefaasiline lähenemine, mis selle ettepanekus on ära toodud. ma arvan, et me peame piirama riiklikke jurisdiktsioone diskretsiooni küsimuses, kui me sellel teemal mõtteid vahetame Eh, mõningaid asju ei saa lahendada mujal kui ainult ühenduse tasandil. me peame vaatama, kuidas tegeleda eh, pankade probleemidega, milliseid eh, kreeditore kaitstakse ja nii edasi, ja selliseid probleeme tuleb lahendada sarnaselt äh, iga juhtumi puhul, aga tegemist on väga hea sammuga edasi igal juhul. ja kolmas asi äh,, kuidas muuta järelevalveasutused tugevamaks, sõltumatumaks äh, suhetes eh, suurte pankadega ja eh, valitsustega kui valitsused näiteks omavad pankasid, eh, siis siin on huvide konflikt. me peame selle küsimusega kindlasti tegelema. Need on siis need kolm kanalit, mille suunas me peame äh, tööd tegema selleks, et vähendada nende suurte institutsioonina, institutsioonide moraalset ohtu. Äh, ja veel üks valdkond on varipangandus, ma sellest tegelikult vist ei rääkinudki, aga meie oleme siiani äh, paremini reguleerinud rangemalt reguleerinud, reguleeritud institutsioone. aga sellega seoses on oht, et paljud tegevused lähevad nii-öelda varipangandusmaailmale üle paar kuud tagasi alustasime me tööd eh, selles vallas. kõigepealt tuleb loomulikult eh, panna paika varipangunduse parameetrid ehk siis see, kuhu me oma tähelepanu suuname ja meie suuname oma tähelepanu esmajoones äh, varipangandussektori äh, sellele valdkonnale, mis puudutab äh, krediiditehinguid, ehk siis eesmärk on see, et kui keegi tegutseb pangana, isegi kui ta ei nimeta ennast pangaks, siis peab ta alluma samasugustele reeglitele nagu pank. teiste sõnadega äh, Eh, kui riskid eh, on sarnased, siis on sarnane ka regulatiivraamistik. see on siis see, mida me tahame teha varipanganduse valdkonnas ja eh, viimaseks tahaksin mainida äh, börsiväliste tuuletusinstrumentide küsimust kriisi ajal ähm, räägite sellest ja sellega seotud riskidest aga Lehmani järgsel ajal ei eh, aga Lehmani puhul me ei teadnud midagi sellest, kui suur on börsiväliste tuletisinstrumentide turg ja iga päev saime erinevaid numbreid eh, selle kohta. ja seetõttu on ääretult oluline kõigepealt eh, rohkem informatsiooni omada ja meie eesmärgiks oli kesk-, tsentraliseerida tuletisinstrumentidega kauplemine selleks, et eesmärgiks oleks see, et tuletisinstrumentidega kaubeldaks kesksetel platvormidel, et me teaksime, kes tehingutes osalevad, kellel on kui palju kapitali, tagatist, kuidas tagatisega käitutakse ja nii edasi. me tahtsime seda informatsiooni, mida meil kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal veel ei olnud tuletisinstrumendid, mida tsentraliseeritakse äh,, Äh, neid äh, käsitletakse regulatiivaspektist äh, ühtsemalt kui teisi tuletusinstrumente, aga igal juhul peavad kõik tuletusinstrumendid edastama informatsiooni selleks, et avalikkusel oleks juurdepääs sellele informatsioonile, kas poliitika kujundamise eesmärkidel või muudel eesmärkidel. Need on siis need suured valdkonnad, kus me peame väga tõsist tööd tegema lähikuudel Eh, novembrikuus eh, Pariisis toimuval G kahekümne tippkohtumisel me peame me eh, seda kõike arutama, aga lähiaastatel tuleb veelgi rohkem ära teha. niisiis, meie siht on selge, me teame, kuhu me jõuda tahame ja mm, siiani antud toetusega me mm, võime öelda, et me suudame oma eesmärgiga saavutada, me peame olema aktiivsed ja siiani me oleme tõesti päris palju saavutanud, suur aitäh teile, ma vabandan, äh, te vist olete minu peale pahane, mul on kaua aega läinud siin vastustega. Äh, mis puudutab äh, sõltumatut akadeemilist nõukogu või nõuandenõukogu, siis minu vastus on selline sellise akadeemilise teadusliku nõukogu omamise lisandväärtus ongi just selle sõltumatus ja mina leian, et äh, see peaks oma nõuandeid jagama just sõltumatult. ma ei ole päris kindel, kas ma mõistsin teie küsimust äh, selles osas, mis puudutab äh, seda, et see nõukogu saaks tegutseda sõltumatult. ja ma vabandan, ma räägin inglise keeles, võib-olla on see selgem. lõppude lõpuks me räägime Euroopas ju kõik kindlasti inglise keelt ja küsimus on siis selline, äh, vastavalt artiklile kaksteist äh, lõige kolm, äh, kus öeldakse väga selgelt, et nõukogu tegutseb esimehe soovil ja pärast esimehe poolset palvet. Teie ähm, potentsiaalse esimehena äh,, kas te annate nõukogule mandaadi äh, äh, anda nõu Eh, keskpangale või te eh, hakkate mikrojuhtima seda nõukogu nii-öelda eh, ja kas te annate talle loa avaldada oma töö tulemusi, kui see on sobiv? ma arvan, et mikrojuhtimine ei ole minu stiil. mina tean, kui väärtuslik on sõltumatu nõuanne ja ma arvan, et selle nõukogu lisandväärtuseks ongi just, nagu ma eelnevalt ütlesin, nende sõltumatus, vastasel korral ei oleks meil seda organit üldse vaja. mis puudutab avalikustamist, siis see peab olema ühine otsus ja me peame ühiselt selle osas otsuse langetama. ma ei välista seda, aga ma pean äh, kuulama ära selle, mida teised süsteemsete riskide nõukogu liikmed selle kohta ütlevad. aitäh! härra Morganti ei, härra Klut kordas oma küsimust, ütleb proua esimees. härra Draghi, äh, krediidireitingu agentuuride kogemus äh, on midagi, mida on õigustatult äh, laiaulatuslikult kritiseeritud nii kriisi vältel ja tegelikult ka peale kriisi Äh, kasutusele on võetud palju meetmeid äh, Ameerika Ühendriikides, aga samas ka Euroopas äh, selleks, et lahendada kõige silmatorkavamad huvide konfliktid, mis krediidireitingu agentuurides on ilmsiks tulnud. ja nüüd on krediidireitingu agentuurid täielikult eraldatud Nende puhul on täielikult eraldatud erinevad funktsioonid teineteisest Ähm, äh, finantsstabiilsuse nõukogus on projekt äh, äh, praegu käimas krediidireitingu agentuuride küsimuses ja see tähendab seda, et me tegeleme selle küsimusega ja siin me peame vaatama kolme inimeste kategooriat, kõigepealt reguleerijad, investorid ja emitendid. me võime rääkida reguleerijatest, nagu te teate, et siis Dodd-Franki määrus Eh, ei lubanud kasutada reitinguid regulatiivraamistikus. Basel kolm kasutab krediidiagentuuride reitinguid riskide hindamisel, eh, kui teeb pankade hinnanguid. aga eh, see ei saa olema kindlasti ainus viis, kuidas riski hinda, hinnatakse ja äh, samamoodi Euroopa Kesk Keskpank äh, tagatise hindamisel kaalub äh, krediidireitingu agentuuride antud reitinguid, aga samas meil on ka oma meetodid riskide hindamiseks. kui me erinevaid pankasid või institutsioone hindame ma arvan, et ma peaksin siin ütlema, et lõppeesmärk on eh, mõelda selgeks see, mis on risk ja mis mitte ning see, eh, kui palju riske on teatud varaga seotud. tegemist ei ole lihtsa eesmärgiga ja me oleme seda näinud investorite puhul Äh, on üllatav teada, et äh, institutsionaalsed investorid on need, kes tegelikult väga äh, kõrgelt reitinguid hindavad, sellepärast et neil sageli ei ole asutusesiseseid, asutusesisest, asutusesisest suutlikkust riski määrata või hinnata ja nad peavad nendest hinnangutest kohaldu-, nad peavad nendest hinnangutest siis oma töös ka juhinduma Äh, olgu nad siis täiuslikud või veidi ebatäiuslikumad. Äh, niisiis, me peame seda kõike äh, oma töös arvesse võtma, selle kõige ellurakendamine ei ole lihtne, aga me vähemalt teame, kuhu suunas suunduda, aitäh! aitäh, sellega oleme küsimuste-vastuste vooruga lõpule jõudnud kohustuslik on, et te lõppsõna ütlete, aga kui te tahate öelda midagi, mis kahe ja poole tunni jooksul veel ütlemata jäi, siis nüüd on teil selleks võimalus. minu lõppsõna on tõesti väga lühikene ma kogen praegu esimest korda demokraatlikku aruande kohustuslikkust. see on olnud väga huvitav ning minu jaoks on see olnud ka võimalus väga palju õppida ning seda kogemust ma kindlasti hindan väga pika, pikka aega, nii et ma olen väga tänulik kõigi küsimuste eest, mis mulle esitati. suur aitäh kui kõik läheb hästi, siis te tulete siia tagasi kuskil kuus korda aastas, nii et, et te õpite meid üsna hästi tundma. menetlus näeb nüüd ette, et siit saalist peavad lahkuma kõik, välja arvatud saadikud. Yes. And... ja assistendid võivad ka siia jääda ja siis äh, teeme ka viieminutise vaheaja, kuniks äh, fraktsioonid omavahel kandidaati arutavad ja siis hakka-, alustame avalikke arutelusid